Kreesi, Krossi, kes räägib äh, meile uuendustest äh, hädaabikõne vallas, ma arvan, et äh, meie tänasesse päevakorda muudatusi ei ole. ja ma annaksin sõna proua Krossile, kes viieteistkümne minuti jooksul räägib meile viimastest sammudest seoses häda abikõnedega ja räägib sellest, millised on viimased raskused selles valdkonnas. ja kes soovivad sõna, püüdke piirduda ühe minutiga, aga palun, progress. suur tänu, härra esimees ja suur tänu ka selle kutse eest mul on väga hea meel, et kutsusite mind täna teie komisjoni. tegemist on väga tähtsa komisjoniga mitte ainult selles teemavaldkonnas. Te olite väga oluline ka minu nii-öelda eelmises elus, aga see oli juba eelmisel sajandil. aga ma kasutan seda tänast võimalust, et tutvustada teile ühte kõige suurepärasemat näidet sellest, kuidas suure, kuidas arukad transpordisüsteemid võivad tõesti Euroopa kodanikele kasu tuua nii äh, lühikeses kui ka pikemas perspektiivis. kujutage ette, et te sõidate koju, sõidate koju, on talv, on öö ja jääte magama ja põrkute vastu teepiiret ning jääte oma sõidukisse kinni te ei äh, saa kätte oma mobiiltelefoni või mis hullem, veelgi hullem, võib-olla kaotate teadvuse. härra esimees, me teame, kui oluline on see, et sellises olukorras jõuaks abivajajani võimalikult kiiresti esmaabi. ja tavaliselt öeldakse, et äh, abi pärast tõsiseid äh, kahjustusi peab jõudma kohale vähemalt kuuekümne minuti jooksul Euroopa hädaabikõne mehhanismiga varustatud auto helistab kohe hädaabikeskusesse, kui äh, sõiduk satub raskesse õnnetusse. see süsteem saadab edasi ka võtmeinformatsiooniga andmepaketi, sealhulgas äh, ka konkreetse sõiduki konkreetse täpse asukoha, nii et hädaabiteenused äh, ja häda abitöötajad saavad võimalikult kiiresti kohale jõuda ja me püüame kogu Euroopas kehtivat ja võrdsetel tasanditel toimivat hädaabisüsteemi ellu viia, see on oluline meie jaoks, see on oluline ka teie jaoks. Euroopa Parlament on meile korduvalt toetust avaldanud ja oleme selle eest väga tänu, tänulikud. üle-euroopalised äh, hädaabikõne teenused võivad aidata meil vähemalt nelja protsendi võrra surmajuhtumeid meie teedel vähendada ja õnnetusi vähendada vähemalt kuue protsendi võrra. see tähendab seda, et iga kuue tunni kohta võime hoida alal veel ühe elu tänu hädaabiteenustele ja komisjoni talitused on läbi viinud põhjaliku mõju-uuringu selleks, et hinnata, millised oleksid parimad poliitilised lahendused selleks, et hädaabikõnesüsteemi Euroopas ellu viia. Äh, augustis kaks tuhat üheksa analüüsisime me erinevaid äh, võimalusi ja jõudsime otsusele, et kohustuslik sisseviimine oleks äh, kõige kulutõhusam lähenemine ja juba täna võtame me esimese meetme kohustusliku elluviimise kohta vastu oma soovitustega liikmesriikidega ja selle eesmärgiks on saavutada mobiilioperaatorite toetus riigiülestele hädaabikõnedele. komisjoni jaoks on see oluline, et me saame näidata, kui pühendunud me oleme liiklusõnnetuste vähendamisele ja oma tänase soovitusega teeme me ettepaneku liikmesriikidele, et hädaabikõned edastatakse läbi äh, mobiiltelefonivõrkude ja nad on sama olulised kui ükskõik millised ka liikmesriigi tasandi üks, üks, kaks numbrile esindatud, eh, saadetud kõned või tehtud kõned. liikmesriigid peavad kandma hoolt selle eest, et mobiilioperaatorid eh, meie hädaabikõnesüsteemi oma võrgustikku integreerivad ja võimaldavad inimestel hädaabikõnesid teha. see soovitus ei ole mitte ainult oluline samm meie süsteemi elluviimiseks, vaid ka selge sõnum kõikidele huvigruppidele. hädaabikõned, hädaabikõnede e-call süsteem äh, käivitatakse kõikides äh, meie autodes äh, ja nii autotööstus, mobiilioperaatorid kui liikmesriigid peaksid asuma tööle, kui nad seda pole veel teinud mis puudutab kohustusliku e-kool süsteemi elluviimist, siis kõigepealt äh, on meil ette pandud üks äh, määruse ettepanek seoses äh, sõiduki tüübikinnitusega. teiseks komisjon võtab vastu ETS direktiivi raames ka hädaabikeskuste meet-, häda- või kahe kehu-, teenuste keskuste sätted, äh, äh, sätteid ajakohastava dokumendi. seda me teeme koostöös äh, Tajani ja Siim Kallasega. Need kolm õigusakti, mida ma mainisin, tagavad e-call teenuse elluviimise kahe tuhande viieteistkümnenda aasta jaanuariks ja see hõlmab ka kõige täiesti uut tüübikinnitust kõikidele sõidukitele Euroopa Liidus. ja loomulikult Euroopa Komisjon jätkab ka tulevikus ka Euroopa rakendusplatvormi elluviimist, kus liikmesriikide esindajad teevad koostööd asjakohaste huvigruppide organisatsioonidega selleks, et tagada äh, selliste dokumentide ajakohane elluviimine. komisjon äh, tegeleb ka teavitamise ja koolitamisega selleks, et tagada, et e-call süsteemi kasutatakse nagu kord ja kohus. ja et erinevad süsteemid, kommunikatsioon, asukoha määramine kasutatakse, et, et neid võimalusi kasutatakse ka ära teistes kontekstides Euroopa kodanike kasuks. ECOL võib olla ka katalüsaatoriks äh, navigatsiooni, teeabi äh, ja muude teenuste pakkumisel. Euroopa Parlamendi liikmed. me oleme aastaid teinud äh, e-kooli kallal tööd, alguses viisime läbi teadusuuringute programmi, mis oli ka väga oluline ja see on suurepärane näide sellest, mis minu arvates on võimalik ära teha selleks, et meie ühiskonna väljakutset vastu võtta. ja täna oleme jõudnud meie e-kool toimiku viimasesse faasi, me peame selle muutma kättesaadavaks kõigi meie, kõigile meie kodanikele. me talitused on teinud tõsist tööd kõikide huvigruppidega, asjaosalistega, et hinnata, milline on parim võimalus äh, e-call süsteemi äh, elluviimiseks nii, et see toimiks sujuvalt kogu Euroopas. ja et see samas oleks ühendatav liikmesriikide infrastruktuuride eripäradega. ja mitte ainult liikmesriikidelt, vaid ka mobiilioperaatoritelt, autotöötajatelt, ja teistelt asjaosalistelt äh, ootame me äh, seda, et nad annavad endast parima, et rakendusmeetmed ellu viia võimalikult kiiresti. ja täna on äärmiselt oluline et äh, me, me, meie töös ei tule ette viivitusi. viivitused õõnestavad meie tööd ja ma tahaksin tänada teid te Euroopa Parlamendis teie panuse eest e-kool süsteemi elluviimisel, see oli suurepärane näide sellest, kuidas koostöö tulemus on ikka parem kui sellise panuse tulemus või sellise töö tulemus, kus igaüks omaette nurgas nokitseb. ja me kõik koos kõigi asjaosalistega anname endast parima, et e-kool oleks meie kodanike käsutuses äh, võimalikult kiiresti. härra esimees. väga tegemist on väga väikese nii-öelda vidinaga aga äh, samas on tegemist äärmiselt olulise teenusega, äh, mis äh, õige pea on Euroopa kodanike käsutuses. suur tänu! jah. ja ma annaksin sõna härra Merel Praivile. härra, ma annaksin sõna härra Koorile Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Frau Groß, es klingt alles sehr gut, wenn man es zum ersten Mal hört. Meine erste Rede zum ICO. Suur tänu, proua Gross. Kõike seda on väga tore kuulata. Aga ma kuulsin, kuidas e-koolist räägiti kümme aastat tagasi, siis äh, samu sõnu, nagu teie rääkisite täna, äh, rääkisid varem proua Reding, härra Kallas, härra Dajani ja nii edasi Äh, nii et äh, tegelikult äh, teie tänases jutus ei olnud midagi uut, mida te teete selleks, et kõik liikmesriigid mõistavad, kui oluline see on ja kui oluline selle elluviimine ja et mitte ainult kakskümmend kaks liikmesriiki ei tee, toetaks seda, vaid kakskümmend seitse liikmesriiki ja mida te teete selleks, et kanda hoolt selle eest, et e-koolsüsteemid ei rakenduks mitte ainult autodes, vaid ka bussides ja nii edasi Te rääkisite siin, et rakenduseks kulub meil aega kuni kahe tuhande viieteistkümnenda aastani, aga milline on konkreetne ajakava ja võib-olla võib ette tulla ka viivitusi, millised on need, äh, need võimalikud viivitused ja mida te teete selleks, et neid võimalikke viivitusi ära hoida? suur tänu! suur tänu! proua Kurmai, palun! suur tänu, härra esimees! esimese aruka või nutika autoraportöörina on mul väga hea meel selle, sellega seotud meetme ka see meetme arenguid jälgida ja mul on väga hea meel, et äh, me siin räägime üle-euroopalistest äh, e-kool kõnedest. ma olen tõesti nõus sellega, et äh, vabatahtlik lähenemine siiamaani ei ole toonud piisavaid tulemusi ja komisjoni mõjuhinnang tõi selle ka välja kohustuslikud meetmed on parimaks lahenduseks ja võib-olla ka ainukeseks lahenduseks, aga minu jaoks esimene tehniline küsimus on see, et kuidas mobiil, kuidas me suudame kaasata mobiiltelefonide operaatori no, operaatorid sellesse süsteemi. teiseks, me peame äh, e-call kõned äh, sisse viima kõikidesse autodesse, mitte ainult nutikatesse sõiduautodesse nii-öelda äh, ja sellised nutikad autod on kallimad kui tavalised autod, nii et ja ma toetan äh, volinik Kroos äh, teie lähenemist, äh, et meil on vaja konkreetseid õiguslikke meetmeid, mitte ainult soovitusi. ja kui mõned liikmesriigid ei soovi veel allkirjastada e-kool kõnedega liitumise dokumenti, siis mida komisjon teeb selleks, et tagada e-kooli kättesaadavuse kõikidele Euroopa Liidu kodanikele ja äh, e-kool on äh, loomulikult katalüsaator, olen sellega nõus, see äh, aitab meil säästa viis tuhat elu, nagu mu kolleeg ka oma küsimuses on varem öelnud ja väga oluline on, et komisjon kannab hoolt selle eest, et probleemidele leitakse tõhusad lahendused ja e-kool teostub. millised on komisjoni järgmised sammud selleks, et kõiki, et seda projekti ellu viia kõikides liikmesriikides võimalikult kiiresse ja milline on komisjoni ettepanek seoses Ida-Euroopaga, kus linnapiirkondades toimub väga palju õnnetusi, liiklusõnnetusi. komisjon, meie komisjon on valmis tegema ka omaalgatusliku raporti, et te, teie tööd toetada. proua Meissner, suur tänu ja ma tahaksin ka teid tänada, proua volinik, teie raporti eest nagu te ütlesite, siis äh, uurimistöö on minu jaoks, meie jaoks väga olulised ning tõepoolest me selliste meetodite abil suudame päästa mitmeid elusid. olulisi punkte on ka varem tõstatatud, sellepärast et kindlasti on see hea, kui meil on see ka mujal kasutusel, mitte ainult autodes. paar küsimust aga on veel. Te ütlesite, et äh, kaks tuhat viisteist on see eesmärk, mis puudutab kõiki uusi tüübikinnitusega autosid. aga kuidas on lugu vanade autodega, kas sinna võib tagantjärgi selle paigaldada, kas on mingid läbirääkimised toimunud ka tootjatega ning kuidas meil on tegem-, äh, rahastamisküsimusega lood, kas siin võivad olla ka mingid tõkked, eriti infrastruktuuri taristu mõttes? Äh, kolmas küsimus, äh, vaadates olemasolevaid informatsioonisüsteeme, siis või, siin võib kaitseda ka andmekaitse küsimus. kas e-kooli puhul võib-olla meil väga palju kuritarvitusvõimalusi ei ole, kuid navig-, blokeerimissüsteemide puhul me tahame tagada andmekaitse. mida teil on selle kohta öelda, kas on olemas ka kaitse andmekaitse osas? suur tänu. suur tänu ja proua Foster. suur tänu. ma usun, et on küllaltki keeruline see, et kui meil on kui meil on tegemist liiklusküsimusega, kas me tahame olla praktilised oma lähenemises ning see on ju väga selge, meie kõigi jaoks, et äh, me tahame parandada äh, turvalisust teedel, me tahame vähendada surmajuhtude arvu, me tahame äh, vähendada raskeid vigastusi. ma olen selle kõigega nõus, kuid ma tahaksin veel mainida paari asja, minu kolleeg proua Maister juba seda ütles. kui tegemist oleks vabatahtlikkuse alusel toimuva projektiga, siis mul mingeid küsimusi ei oleks, aga äh, mida me tegelikult siin ütleme, on see, et kõikidel uutel autodel on äh, tuudel kohustus seda äh, äh, osa sinna paigaldada, milline on äh, sellega kaasnev kulu, kuidas see kulu edastatakse tarbijale, sest see on ju kulu, see ei ole tasuta. see on esimene asi. teine, kui ma tahan osta autot aastal kaks tuhat viisteist ja ma ei taha, et see seadeldis oleks minu autos, siis ma lihtsalt ei taha seda, ma ei taha, et erinevad organid saavad minu tegevust jälgida, sest me rääkisime siin ka andmekaitsest, siis kes ütleb, et mul peab see autos olema? nii et ma arvan, et tegemist on küllaltki sellise keerulise asjaga, mis on, äh, mis teo-, teoorias tundub äh, olevat väga kena äh, ja väga hea, et meil on olemas sellised, meil on üks hädaabinumber, meil on võimalik siis igal pool Euroopas hädalisteni jõuda et kõik need teenused tegutsevad äh, koos ja me peaksime seda edasi arendama. aga need kaks asja, mis puudutavad äh, selle seadeldise kulu ja selle kohustuslikku iseloomu, siis ma arvan, et see teema ei ole niivõrd lihtne ja selge, kui inimesed võivad arvata või kui komisjon ehk arvab. Merci, Madame Foster. Monsieur Kramer. Suur tänu, härra Kramer. Also erstmal schönen Dank für den Bericht, aber bitte... Äh, kõigepealt suur tänu esitatud raporti eest, meil on selles valdkonnas mitmeid arutelusid. andmekaitse teema on väga oluline, me peame selles osas saavutama ka selguse. kulu on ka oluline, mitte ainult auto, vaid infrastruktuur tervikuna. kui kõrged need kulud on, kes neid kulusid kannavad ja kui me räägime ka vabatahtlikkusest, siis kas äh, tootjal on võimalik siis vastavalt äh, autoostja soovile see seadmes paigaldada või maha võtta. Saksamaal näiteks kõikides piirkondades ei ole olemas võimalust äh, kasutada kõikides hoonetes äh, tuletõrjesüsteeme. ma olen kindel, see päris niimoodi ei ole igal pool Euroopas, aga samas me näeme ka seda, et paljusid inimesi äh, ohustab äh, ka näiteks tuletõrjesüsteemi puudus nii et ma ei tea, millised on sellega seoses kulud, kes seda kulu kannab, see ei puuduta mitte ainult autosid, vaid ka seda toetavat taristut. nüüd me peaksime vaatama ka teisi meetmeid, mida me võib-olla ei ole Euroopa-üleselt vaadelnud. loomulikult vabatahtlikkuse alusel võimalik seda teha, kui te tahate lisakaitset, sest on võimalik paigaldada ju need seadmed juba praegu, kui te seda soovite. suur tänu. üks asi veel, ma unustasin ma sain andmekaitseametnikult kirja, kes äh, kirjutas mulle elektriautodest ja andmekaitsest ja see on probleem, sellepärast te võite kogu aeg kontrollida, kus kohas inimene liigub autoga, kus ta on parkinud. suur tänu, härra Kraamer ja äh, proua Kross. suur tänu ja et ma kõigepealt alustaksin sellega, et tegemist ei ole asjaga, mida on nüüd siin üleöö otsustatud. tegemist ei ole otsusega, mis on langetatud ainult minu talituses või siis komisjonis minu kolleegidega. tõepoolest, tegemist on väga tiheda koostööga erinevate osalejate vahel. ja andes teile paremat kindlustunnet ja ka garantiid selles osas, et see asi on tõepoolest läbi mõeldud, vastavaid hindamisi on läbi viidud ning ka kogu see informatsioon on teile edastatud. olles seda juba öelnud, siis kõigepealt, kui me räägime sellest, et kas te olete kindlad, et me jõuame selle tähtajani, ehk siis see on rakendustähtaeg on kaks tuhat viisteist kui me vaatame siis siin autotööstus näiteks ja ka teisi osalisi, siis tõepoolest ma olen kindel äh,. analüüs ütles meile seda, et jättes e-kooli eraettevõtjate äh, kätte, siis sellest ei piisa ja juba üle, üle kümme aastat on selleks läinud, see ei ole lühike aeg siis vähem kui null koma viis protsenti autopargist on seadmega varustatud. nii et äh, meil on vaja lisaks vabatahtlikkusele ka äh, muid meetmeid ja need muud äh, süsteemid ei ole siin esile kerkinud, nagu me oma kogemuste põhjal siin näeme, olles esitanud selle uue ettepaneku. me oleme teadlikud et teatud liikmesriikide poolt tõstatavad küsimused on need, mida ma olen siin äh, maininud ning koostöös talitustega me leiame ka sobiva lahenduse selleks, et äh, e-kooli süsteemi sisse viia, mis on kõikide Euroopa kodanike huvides. toimub ka teadlusega tõstmine, tõstmise kampaania, me valmistame seda ette koostöös erinevate osapooltega ja sellega me alustame järgmisel aastal rakkerühm praegu siis vaatab e-kooli kasutamise võtmise võimalust vanematel autodel, ehk siis me ei ole seda osa kõrvale jätnud. ning kui me räägime uute instrumentidega seotud kuludest ja kui see jääb allapoole sadat eurot auto kohta, siis loomulikult ma ei pea seda teile selgitama, et äh, loomulikult ma olen väga huvitatud ka andmekaitsest ja mitte ainult selle küsimuse osas, vaid ka üldises mõttes. ilmselt teile see ju üllatust ei valmista, te teate minu poliitilist tausta ka. et siin ei ole mingit äh, kõhklust, me oleme siin ühel meelel, aga me peame olema märksa aktiivsemad, rääkides ohutusest me peaksime tegelema ohutuse edendamisega, isegi kui te ei ole selle asja poolt, siis ma usun, et me peaksime need võimalused ikkagi andma. kui te ei ole äh, nõus äh, sellega, et teie ühinete antud äh, ettevõtmisega siis, kui näiteks tahate osta aasta, autot aastal kaks tuhat viisteist või hiljem, et kas te saate siis ka sellest seadmest lahti saada Te võite muidugi seda lasta ise teha, võtta seadme välja, aga mina väidaksin, et see oleks väga rumal. välja arvata siis, kui teil on mingid muud äh, äh, mõtted oma auto kasutamisel ja, ja sellega tahate oma äh, ka elu lõpetada ilma äh, erinevaid talitusi häirimata. kuid me peaksime mõtlema ka selle peale, et kui me vaatame neid äh, näitajaid, mis on seotud surmaga lõppenud õnnetusjuhtumitega ja mis puudutab vigastanute arvu, siis ilmselt meil on väga mõistlik äh, just sellise lahendusega edasi minna. ma tahaksin ka mainida küsimust, mis on seotud äh, teatisega, äh, mis on seotud aastast kaks tuhat viisteist. ehk siis, kui teie osalete liikluses ja kui te valite autot endale, et äh, millega kuhugi sõita, siis meil on ju kõigil olemas reeglid. ning kui me räägime sellest äh, valdkonnast ja kui me räägime sellest, et me tahaksime pakkuda ju äh, turvalisemat olukorda, paremat kindlust kõigile, nagu kui tekib ohtlik olukord või oht teie elule, siis äh, me saame inimesi koha peal aidata, kui selline vajadus esile kerkib. nii et kui lubate, äh, kui me räägime andmekaitsest, siis meil on tegemist andmekaitsega, kus me peaksime saavutama hea tasakaalu Äh, te ei taha, et teie asukoht oleks kõigile teadav, aga sa, samas ju olukord võib olla väga tõsine, kus te vajate abi. ja ma olen kindel, et kõik, kes sellises olukorras on, äh, leiab, et prioriteedid on teistsugused ja elu päästmine on olulisem kui see, et teie asukoht on parasjagu kellelegi teisele teada. ja me ei räägi siin asukoha määramisest, äh, mida avaldatakse kui parasjagu seda vaja ei ole. me räägime ainult siis tõsisest olukorrast, mille puhul on teie asukoht vaja teada. ja võib-olla veel üks asi, äh, millest ma, mida mainis härra Kraamer, et see seade aktiviseeritakse ainult siis, kui äh, auto sundpeatub ehk siis selle abil ei ole võimalik siis jälgida auto liikumist, loodetavasti see vastab, vastab teie küsimusele. Bien, merci beaucoup, madame la commissaire. aitäh teile, proua volinik. Teie vastus näitas meile, et te soovite tõesti saavutada edu, arvestades seda, et äh, e-kutsungi küsimuse lahendamine on kulgenud seni väga aeglaselt loodetavasti on seda seadeldist tõesti võimalik kasutada aastaks kaks tuhat viisteist ning kõik tehnilised probleemid on selleks ajaks lahenenud. me jääme ootama nende kolme ettepaneku vastuvõtmist, need kolm ettepanekut on siis need, mis proua volinik esitas ja aitäh teile, et siia tulite. Bien aitäh, aga ma tahaksin nüüd siin tervitada härra Debakat, kes asendab härra Stööksi. ja proua Debaker astub ametlikult ametisse alles järgmise täiskogu istungi ajaks, aga ta on kohal ka täna ja me tervitame teda enda ridades. nüüd aga läheme me järgmise punkti juurde. me hakkame hääletama, kas on kedagi, kellel ei ole hääletuskaarti kaasas. Matthew on enda oma unustanud Voilà, il est le seul. Ja. aga ainult tema on unustanud. see on tore kõigil teistel on järelikult kaart kaasas. palun äh, korraldame siis proovihääletuse. palun hääletage. siis loeme üle, mitu kaarti töötab. aitäh, äh, palun siis nüüd hääletada kõigil Voilà, voilà, voilà. Oui, bon, voilà, encore tout à l'heure. Je pense qu'il ne va pas y avoir de problème. nii. lugesime siis hääled üle, mingeid probleeme ei olnud. kuigi väga palju hääletajaid ka kohal ei ole ja Mätsi siis peab hääletama nii, et annab käega märku. ja esimene punkt kõigepealt siis äh, punkt kolm, hääletus, äh, ähm, hääletusele muudatusettepanekuid esitatud ei ole, see on jah või ei hääletus ja mina ise olen siin raportööriks ja ma tahaksin öelda, et äh, kuigi tegemist on väga väikese piirkonnaga, on see kokkulepe siiski väga oluline Kapverdi majandus sõltub äh, turismist ja suur osa sellest äh, tuleb just nimelt Euroopa Liidust ning seetõttu see leping kahekümne seitsme liikmesriigiga on neil väga oluline. kuna muudatusettepanekuid ei ole, siis juhul, kui keegi ei taha midagi suuliselt lisada, teen ettepaneku hakata kohe hääletama. proua Foster, teil on sõna kaks sõnasoovi. siiski me hääletame. me hääletame ja märgime ära, et kaks inimest hääletab käega märku andes, sest neil ei ole hääletuskaarti. hääletus on lõppenud. kakskümmend kaheksa hääletab, kakskümmend kaheksa poolthäält kakskümmend üheksa poolt, sellepärast et me peame lugema ka mitteelektroonilisi hääletajaid. ja lähme edasi käibemaksu tulevikuga, see on neljas punkt. eelmisele hääletusele tuleb siiski lisada veel üks hääl. ka mina tahtsin hääletada poolt. selge aga nüüd lähme me edasi neljanda punkti juurde, milleks on siis käibemaksualane hääletus ja härra Feber, kõigepealt saate sõna teie. see on teie raport, kas te tahate siin midagi veel öelda? aitäh. meil ei ole seda küsimust olnud võimalik arutada alates ettepanekute esitamise tähtaeg ja seetõttu ma tänan kõiki kolleege, kes suvevaheajal äh, koostasid muudatusettepanekuid. ma olen arvestanud enamikuga soovitustest, kuid palun teilt ka mõistvat suhtumist. me räägime käibemaksust ja meie komisjon on transpordikomisjon, nii et me saame tegeleda ainult selle käibemaksuga, mis puudutab transpordiküsimusi. eriti just neid valdkondi, kus on vaja võtta uusi meetmeid me saame aru, et käibemaksualaseid seadusandlikke projekte on palju, et paljusid neist arutatakse nõukogus juba aastaid, näiteks postiteenuste alast käibemaksu direktiivi. võib isegi öelda, et see on kümneid aastaid veninud, kõik on sellega kursis me soovime saavutada edu aga me ei saa arvestada kõikide ettepanekutega, sellepärast et me peame jääma oma valdkonna juurde. ma olen ka EKONi liige, EKON on siin juhtkomisjon. ja ma olen kindel, et ka EKON enamikku neist küsimustest käsitleb, enne kui me ükskord jõuame täiskogu istungile hääletama. aitäh, härra Feber, ütleb härra esimees, kui kõik on nõus, siis asume hääletama ma loodan, et teil on hääletusnimekirjad valmis. muudatusettepanek üks, raporteer on poolt. kes on poolt? vastu? erapooletuid? aitäh. muudatusettepanek kaks, Kreemeri ja Durand raportöör on sellele vastu, kes on poolt? vastu? erapooletuid? tagasi lükatud. muudatusettepanek kolm, proua Tikau, raportöör on vastu, kes on poolt? vastu ka see on tagasi lükatud. kontrollime. elektrooniline kontroll, muudatusettepanek kolm, kohe avame hääletuse. ja hääletus on alanud. hääletus on lõppenud siiski eh, need, kellel ei ole kaarti, kas te olete poolt või vastu? kaks häält vastu. ja kokkuvõttes siis seitseteist häält vastu ja neliteist poolt, seega tagasi lükatud. muudatusettepanek neli. Kreemer ja Durand, kes on poolt? vastu ma usun, et ka see on tagasi lükatud. viis, Kreimer ja Durand, raportöör on vastu, kes on poolt? vastu. ma arvan, et ka see on tagasi lükatud ja muudatusettepanek kuus, proua Tikau, raportöör on vastu, kes on poolt? vastu. ka see on tagasi lükatud. muudatusettepanek seitse, Tremosa ja Zasada. raportöör on vastu, kes on poolt? kes on vastu? erapooletuid tagasi lükatud. muudatusettepanek kaheksa, härra Rike, raportöör on vastu. kes on poolt? vastu tagasi lükatud. muudatusettepanek üheksa, üheksa ja üksteist korraga, need on siis härra Van Daleni ja Paksase ettepanekud, raportöör on vastu. kes on poolt? vastu. tagasi lükatud. muudatusettepanek üheksa, teine osa, härra Van Dalen, raportöör on vastu, kes on poolt? vastu tagasi lükatud. muudatusettepanek kümme, äh, Kreemel ja Durand. raportöör on vastu, kes on poolt? vastu. tagasi lükatud. muudatusettepanek üksteist, härra Paksas, kes on poolt? vastu tagasi lükatud. muudatusettepanek kaksteist, härra Stööks. võiksime nüüd kenasti käituda, raportöör on ka poolt, kes on poolt? vastu. tagantjärele kiiduavaldus meie endisele kolleegile vastu võetud. nüüd lõige viis, muudatusettepanek kolmteist, härra Baltšutis, kes on poolt vastu, vastu võetud. muudatusettepanek viisteist, härra Kreimer ja Durand enne siiski muudatusettepanek kolmteist, härra Baltšutis, raportöör on vastu, kes on poolt, vastu tagasi lükatud. muudatusettepanek kuusteist on tulnud taotlus hääletada osade kaupa. nüüd jäi vahele neliteist, lähme tagasi, muudatusettepanek neliteist. härra Paksas, raportöör on vastu, kes on poolt? vastu. tagasi lükatud. nüüd muudatusettepanek kuusteist proua Danelis oma esimene osa raportöör on poolt, esimene osa, kes on poolt, vastu. esimene osa on vastu võetud ja teine osa pärast eesmärke raportöör on äh, vastu, kes on poolt? vastu ka teine osa on tagasi lükatud. muudatusettepanek seitseteist, Danelis, raportöör on vastu, kes on poolt? vastu. ilmselt äh, peaksime kontrollima. minu arvates tagasi lükatud, aga kontrollime. hääletus on alanud hääletus on lõppenud. ka käe, äh, käega hääletajaid on, hääletajad on vastu, kakskümmend vastuhäält ja üksteist poolthäält, seega tagasi lükatud. nüüd siis lõige kuus raportöör on esitanud kompromissettepaneku B, mida ta muidugi ise toetab, kes on poolt? vastu? vastu võetud. see tähendab, et muudatusettepanekud kaheksateist ja üheksateist langevad ära. kaheksateist langeb ära muudatusettepanek üheksateist, härra Paksas, raportöör on vastu äh,, rapa- äh,, muudatusettepanek üheksateist, kes on poolt? vastu. tagasi lükatud. muudatusettepanek kakskümmend, härra Van Dalen, raportöör on vastu, kes on poolt? vastu. ka seda peame kontrollima hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. üks vastuhääl, kaheksateist vastuhäält, kolmteist poolthäält. kakskümmend üks, raportöör on poolt, kes on poolt? vastu vastu võetud. ning nüüd veel üks kompromissettepanek, kompromiss C, kes on poolt? kes on vastu? kolm vastuhäält. seega on kompromiss C vastu võetud. ning see tähendab, et muudatusettepanekud kakskümmend kaks ja kakskümmend kolm langevad ära. me läheme lõpphääletuse juurde ja see on elektrooniline hääletus. hääletus on alanud hääletus on lõppenud. ja üks poolthääl tuleb juurde, nii et kakskümmend kaheksa poolt, kolm vastu ja üks erapooletu. arvamuse projekt on vastu võetud ja me õnnitleme raportööri oleme vastu võtnud kaks, kaks raportit ning äh, need lähevad äh, täiskogu istungil arutelule ja hääletusele oktoobrikuisel sessioonil. aga käibemaksu äh, tuleviku raportit arutab EKON, mis on juhtkomisjon kahekümnendal septembril. me läheme edasi valge raamatuga, mis puudutab transpordi tulevikku. ja ma annan sõna härra Krossile, kes on raportöör. palun, teil on sõna. aitäh lubage kõigepealt teha mõned sissejuhatavad märkused. ma tahaksin kolleegidele meelde tuletada, et tegemist on omaalgatusliku raportiga ja et omaalgatuslik raport on piiritletud lehekülgede arvuga. meile on antud neli lehekülge. see tähendab seda, et tekst ei saa olla väga pikk. aga võib-olla see ongi parem, sest väga pika raporti puhul läheb tihti kaduma see, millised on siis tõelised prioriteedid. Neid küsimusi peavad muidugi omavahel arutama ka fraktsioonid, aga mina tahan, et meie raport oleks pigem lühike ja käsitleks, ütleks väga täpselt seda, mida me öelda tahame. see ei tähenda seda, et ma jätan automaatselt välja kõik asjad, mis mulle ei meeldi aga tegelikult eh, pean ma tõesti vajalikuks seda, et me keskenduksime positiivsele. komisjon ja parlament on transpordisektori tulevikku juba väga pikalt arutanud. see arutelu toimus aastal kaks tuhat kümme ja mina oma töös pean tagama ka järjepidevuse meie eesmärkidega, mis me määratlesime kahe tuhande kümnendal aastal vastu võetud dokumendis ja juhul, kui me sellise järjepidevuse tõesti säilitame, siis on meil rohkem mõjuvõimu ka läbirääkimistel komisjoni ja nõukoguga. transpordisektori tulevikust rääkides räägime me ajavahemikust kuni aastani kaks tuhat viiskümmend. aastaks kaks tuhat viiskümmend on ette nähtud teatud eesmärgid. ma nõustun nende eesmärkidega aga ma arvan, et vajalik on määratleda ka lühiajalisemad eesmärgid ja samuti vaadata, mida on tehtud lähiminevikus. aastal kaks tuhat toimus samuti väga laiapõhjaline debatt transpordisektori tuleviku teemal ja seetõttu on mõistlik meenutada, millised olid meie prioriteedid siis ja vaadata, millised eesmärgid on saavutatud ja millised mitte. ja mida siis peaks tegema, et tegemata ülesanded ka, lahendamata ülesanded ka kuidagi lahendataks näiteks äh, maanteetransport äh, on väga oluline küsimus, maanteeohutuse tõstmine on samuti tähtis, äh, kuid tegelikult ei ole eesmärke täielikult täidetud. me seadsime endale kvantitatiivsed eesmärgid, mida e, liikmesriigid pidid täitma ning osaliselt on maanteeohutus liikmesriikides tõesti paranenud. ma arvan, et ma tean, et aastateks kaks tuhat kümme ja kaks tuhat kakskümmend on äh, samuti ette nähtud, ähm, on ette nähtud maanteeohutuse alased eesmärgid. veidi negatiivsem või halvem on pilt, mis puudutab kulusid, väliskulude sisestamist. ma arvan, et äh, me peame siinkohal komisjonile ja nõukogule saatma selge sõnumi, et äh, väliskulude sisestamise asjus ei ole ülesanded täidetud. kõik äh, meie prioriteedid peavad olema väga selgelt sõnastatud. ma imestan selle üle, et komisjon ei ole õigusaktide rakendamise küsimusse suhtunud äh, tõsisemalt, sest vastuvõetud eesmärkide ellurakendamine on minevikus alati olnud kõige suuremaks probleemiks. juhul, kui me transpordipoliitikat õigesti rakendame, juhul, kui me tõesti täidame endale võetud eesmärke, juhul kui me oleksime seda teinud, oleks meie taristute olukord palju parem, konkurents oleks äh, tõhusam nii et äh, juhul, kui meil on äh, paika pandud eesmärgid, mida tuleks ka täita, siis peaksime me pidama läbirääkimisi nõukoguga ja küsima, miks teatud transpordiliikidesse ei ole investeeritud rohkem raha, nii et need transpordiliigid tõesti saavutaksid suurema tähtsuse kui praegu. oma raportis olen neid probleeme ka käsitlenud, sest minu meelest peaksid vastutuse võtma need, kellele vastutus kuulub. ka raudteesektori ümberkujundamise debatt on ju näidanud, et Euroopa Parlament on seadnud eesmärgid, mis tegelikult on mõistlikud ja realistlikud, täiesti saavutatavad, kuid sellest hoolimata ei ole neid saavutatud, sest liikmesriikide arvates on majanduslik protektsionism nende transpordisektorile kasulik, kuigi tegelikult on see hoopis kahjulik üldiselt on meie valge raamatualased eesmärgid väga sarnased nendega, mis me seadsime aastal kaks tuhat, kuigi loomulikult tuleb neid ajakohastada. on selge, et pikaajalised eesmärgid, mille komisjon on välja pakkunud ning äh, liiguse, energia, erinevate transpordiliikide äh, alased äh, eesmärgid tuleb ajakohastada kui me tahame luua ühtset Euroopa transpordiruumi, siis tuleb kõigepealt kõrvaldada need tõkked, mis praegu ei võimalda sellist ühist ruumi luua. tuleb kaotada nõndanimetatud piirimaju tehnoloogia, aga ka õigusloome alal, selle mõju all peetakse silmas, et erinevatel riikidel on erinevad süsteemid, aga ka erinevad äh, seadused. transportide, transpordiliikide äh, koos äh, talitusvõimet on kindlasti võimalik parandada. oma raportis olen ma öelnud, et meil on praegu kuus tuhat reeglit, mis takistavad raudteesektori tõelist arengut ja mille tõttu raudteesektor ei saa olla tõeliselt euroopalik ma võin äh, väita ka seda, et need kuus tuhat reeglit äh, on tegelikult pealiskaudsed ja mingisugust äh, reaalset kasutegurit ei anna. ja et kui meil õnnestuks seda bürokraatiakoormust kuidagi vähendada, siis tegelikult saaksime raudteesektori olukorda oluliselt parandada, ilma et teeksime suuri kulutusi. ma tean, et agentuur töötab nende tõkete ja piirangute kaotamise kallal aga kui agentuuril oleks äh, ka õigus äh, teha otsuseid, siis saaks äh, ta teha tõhusamat tööd ja täita ka parlamendi soove. meil on vaja avatud turge. ja ma märgin ära, et äh, turgusid ei saa avada ükskõik äh, millise hinnaga. on selge, et tuleb täita sotsiaalmajanduslikke ja keskkonnaalaseid kriteeriumeid ning ühtse transpordiruumi puhul on kõige olulisem rääkida üleeuroopalistest võrgustikest. viimased kümme, isegi viisteist aastat on nendest võrgustikest ka räägitud, on välja töötatud äh, vastavat terminoloogiat, kuid see, kas need võrgustikud tulevikus äh, ka äh, tõhusalt toimivad, sõltub ennekõike poliitilisest tahtest ja poliitilisest koostööst, sellest, kas leitakse piisavad investeerimisvahendid ja kas suudetakse äh, piisavalt ähm, rakendada vastu võetud otsuseid. Need kitsaskohad, millest on räägitud juba kümme või viisteist aastat, nõuavadki väga suuri investeeringuid, sest muidu ei ole neid puuduseid võimalik kõrvaldada. investeeringuid tehakse piiripunktides praegu palju vähem, sest liikmesriigid ei ole neist huvitatud, aga tegelikult on liikmesriikide töö midagi sellist, mis annab lisaväärtuse kogu Euroopale. mis puudutab rahastamist, siis äh, on räägitud transpordifondist, see tavaliselt tekitab hirmu, sest kardetakse, et me tahame kelleltki teiselt raha ära võtta kuid transpordiinimesed ja energiaküsimustega tegelevad inimesed peavad kuidagi tagama selle, et leitaks vajalik rahastus üle-euroopaliste võrgustike jaoks. ning komisjon on teinud ka ettepanekuid selleks, et see raha leida, näiteks Euroopa Investeerimispangast võiks seda raha saada see annaks vajaliku finantsvõimenduse ja see on üks äh, väga kasulik ettepanek. kui äh, me oleme rääkinud peaaegu kakskümmend aastat üle-euroopalistest võrgustikest, mis tähendab seda, et tegemist on prioriteetse projektiga, äh, aga mitte midagi pole tehtud, siis võib-olla me võiksime lihtsalt otsustada, et see tegelikult ei ole meie jaoks prioriteet ja et sellega ei ole mõtet tegeleda, sest see ei huvita kedagi piisavalt mis puudutab äh, mobiilsust ja maanteetransporti, siis äh, tuleb märkida et, et kaheksakümmend protsenti kodanikest elavad juba lähitulevikus linnades. nii et eriti oluline on linnatransport. ja mobiilsus linnades. me võime küll öelda, et me äh, rikume siin lähimuspõhimõtet, kui hakkame seda küsimust reguleerima siis äh, tegelikult tähendab selline väide lihtsalt, et me pigistame silma kinni kaheksakümne protsendi inimeste vajaduste eest ja tegeleme ainult äh, ülejäänud viiendikuga. ma tahaksin seetõttu komisjoni ettepanekule vastata, et äh, linnatransport ja linnatranspordi võrgustiku arendamine on oluline, et me peaksime sellega rohkem tegelema ning linnades tuleb kasutada erinevaid transpordiliike. isiklikult usun, isiklikult usun, et ühistransport peab olema äh, selle lahenduse kõige tähtsamaks osaks, äh, sest ainult äh, suurem ühistranspordi kasutamine aitab vältida liiklusummikuid linnas. selle asemel, et sõita sõiduautodega, võiksid kõik autojuhid sõita bussiga ja see tähendaks, et koormus linnateedel, linnatänavatel oleks palju väiksem. samuti on ühistranspordi kasutamine kasulik keskkonnale, keskkonna saastatakse vähem, ummikuid on vähem ja kokkuvõttes on see ka odavam. kuid kõiki neid küsimusi arutasime me väga pikalt ja põhjalikult juba kahe tuhande kümnendal aastal. meil on vaja transpordiliikide kasutamine uuesti üle vaadata ja koormus erinevate transpordiliikide vahel peaks jagunema ühtlasemalt. loomulikult peavad igasugused uued lahendused olema majanduslikult mõistlikud, keskkonna, keskkonda säästvad, ohutud ja muidugi tuleb täita ka töötingimusi kõiki neid kriteeriumeid tuleb arvestada, muidu ei ole tegelikult võimalik transpordiliikide osas midagi muuta. nõndanimetatud kolmesaja kilomeetri lahenduse vastu ei ole mul midagi, kuid teatud piirkondade puhul tuleks see lahendus kõne alla ka siis, kui vahemaa on väiksem kui kolmsada kilomeetrit ja teistes piirkondades ei saavutata seda kolmesadat kilomeetrit nagunii mitte kunagi seetõttu peaksid eh, kohalikud omavalitsused seadma sellised eesmärgid, mis tõepoolest vastavad nende piirkonna vajadustele. ei ole mõtet eh, vastu võtta mingit dogmaatilist eh, otsust ja öelda, et kolmsada kilomeetrit on raudselt piiriks. me ei saa vaadata mitte ainult äh, üldiseid eesmärke, vaid peame vaatama ka piirkondlikke eesmärke. liikmesriigid teevad endast oleneva, et kahandada liiklusõnnetuste arvu ja meie peaksime tegema tihedamat koostööd liikmesriikide ja kohalike omavalitsustega, sest äh, riikide ja piirkondade tingimused on väga erinevad mis puudutab äh, rahalisi tingimusi, siis boonused on alati kasulikumad äh, kui uued maksud. peale selle on maksude puhul alati see oht, et maksuraha küll kogutakse, kuid ei suunata seda õigesti. juhul, kui me tahame väliskulusid sisestada või arvesse võtta ja samal ajal toetada rohkem projekte era-avalik-õiguslike äh, vahendite abil siis äh, võime me teha arvutused, aga me leiame ilmselt, et neid arvutusi ei saa kasutada kõikidel juhtudel. loomulikult on oluline leida vajalik raha ja teha vajalikud investeeringud transpordisektoris aga see ei tähenda seda, et me anname lihtsalt automaatselt äh, rohkem raha, raha rahandusministritele, tagamata selle, et ka transpordiministrid saavad oma valdkonda arendada. kui me vaatame neid kahtekümmet äärmiselt ambitsioonikat eesmärki, mis meil transpordisektori tuleviku alal on, siis äh, tuleb öelda, et need on väga head eesmärgid ja nende abil saab äh, survestada nõukogu. kuid me peame aru saama, et ka nõukogul on väga raske. Nad peavad äh, suutma paremini aru saada kodanike vajadustest ja ka keskkonna vajadustest. ja meie Euroopa Parlamendis võime aidata kaasa ka teadusuuringute vallas kui me ei soovi seda koostööd teha, hakatakse meile rahvusvahelisi standardeid ette kirjutama väljastpoolt Euroopa Liitu. seetõttu on oluline, et institutsioonid teeksid koostööd, et Euroopa Parlament ja Komisjon aitaksid äh, ühises töös, äh, töötaksid välja eesmärgid ja et me saadaksime nõukogule selge sõnumi selle kohta, mida parlament ja komisjon tahavad. samuti tuleb meil kogu aeg vaadata, kuidas me neid eesmärke täidame. võib-olla tuleks ülevaade esitada isegi kord aastas, sest eh, kui me hakkame eesmärkide täitmist eh, kontrollima ainult iga viie või kümne aasta tagant, eh, tekib kahtlemata risk, et poliitikud ei kavatsegi midagi teha, sest nende ametiajal neid tulemusi ei kontrollita transpordisektori tulevik on Euroopale väga tähtis, mobiilsuse küsimus on oluline kõikidele Euroopa kodanikele ja seetõttu on vaja leida ressursid ja iga-aastaselt kontrollida eesmärkide täitmist. samuti on vaja avaldada andmed eesmärkide täitmise kohta, et kõik teaksid, kes mida teeb või tegemata jätab. suur aitäh kõigile, kes esitasid muudatusettepanekuid ja kindlasti teeme me koostööd teiste fraktsioonidega, et ähm, saavutada tulemusi ja ütlen veel kord, et ma ei püüa kõigest jõust läbi suruda seda, mida mina ise tahan või õigeks pean, vaid äh, kõige olulisem on saavutada võimalikult laiapõhjaline konsensus äh, kõige tähtsamates küsimustes ja teha siis koostööd komisjoniga, aitäh! aitäh, Matthew! ja nüüd annan ma sõna variraportöörile. palun piirduge oma sõnavõtus äh, ühe minutiga, sest tegemist on väga olulise debatiga, sõnasoove on väga palju ja raportöör selgitas oma sõnavõtus raportit äärmiselt äh, põhjalikult, aga kui me nüüd äh, saaksime ära kuulata variraportöörid ja seejärel kõik äh, teised kõnelejad, siis jõuaksime me lõpetada õigel ajal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 esimest arutelu, selle eest tahaksin teda tänada, kuid äh, kuidas on lood juurdepääsuga ja erinevate transpordiliikide koostoimega. kõik on paberil väga kena, aga kui me vaatame, kui jätkusuutlik on see süsteem siis äh, olen ma selles osas nõus, et me peame paika panema kõigepealt äh, vahe-eesmärgid kahe tuhande viie, kahe tuhande kahekümnendaks aastateks, nii-öelda keskpikad eesmärgid. Need peavad olema eesmärgid, mida on võimalik saavutada. eesmärgid, mis on uuringute tulemusena paika pandud, äh, on ebaambitsioonikad, kuid minu meelest on need siiski realistlikud ja mis puudutab äh, konkreetseid meetmeid, siis äh, tuleb heita ka pilk minevikku ja vaadata ja samal ajal hinnata tänast olukorda. olukord täna on hoopis teistsugune kui kahe tuhande esimese aasta valge raamatu põhjal ja seetõttu me peamegi panema paika konkreetsed eesmärgid, kuid eesmärgid eeldavad ka taristusüsteemi põhjalikku analüüsi et tagada transpordiliikide tõhus toimimine. me ei tohiks uusi väljakutseid tähelepanu alt kõrvale jätta, ka naabruspoliitikas, transpordi väliskulude äh, sisestamine, siis Äh, on mulle ka meeltmoodne ja ja äh, koostoime, mis mõjutab ka meie kliimamuutuse vastast võitlust äh, ja ühiskondlikku transporti tuleb toetada ka kohaliku tasandi transpordis. ühistransport aitab ka kaasa sotsiaalsele ühtekuuluvusele, ka linnatransport ja piirkondlik transport, sealgi on mitmeid säästmisvõimalusi ühistranspordi vallas. mis puudutab ühistrans- või kohaliku transpordi ohutust, siis sedagi ei tohiks tähelepanu alt kohale jätta üle. üle seitsmekümne protsendi õnnetustest leiab aset teedel mille kvaliteet on vilets või äh, transpordiühenduste puhul, äh, mille kvaliteet on vilets. ma toetan ka liikmesriikide pühendumust, äh, ühtekuuluvuspoliitika peab aitama kaasa parema tasakaalu saavutuse, saavutamisele erinevate liikmesriikide vaheliste lõhede tasandamiseks. töötajate sotsiaalsed töötingimused on samuti olulised ja teenuste kvaliteedi tõstmine läbi parema koolituse on üks võimalusi transpordi parandamiseks tulevikus. ja veel kaks konkreetset asjaolu härra Grossile. kõigepealt see esimene kolmesaja kilomeetri küsimus. punktis neli olete te öelnud, et äh, liikmesriikide piirkondlik ja kohalik transport on äh, olulised, kuid ma arvan, et neil peaks olema üldislik, üldine eeskirjastik ja siis äh, punktid, äh, punkt kuusteist, punkt kuus. Te nõuate, et äh, komisjoni ettepanekut rakendatakse ka sadamatöötajate puhul. seda ma päris täpselt ei mõista. suur tänu! kõigepealt äh, aitäh raport, raportöörile härra Grossile. ma mõistan, et tema ülesanne oli keeruline. tal ei olnud äh, võimalusi selle põhjaliku teemaga väga põhjalikult tegeleda ja siin on ju küsimuse siin on ju vaatluse all kogu Euroopa transpordi tulev, tulevik ja ma arvan, et äh, siinkohal oleks mõttetu korrata juba öeldut. kuid on selge, et äh, meie siseturg ei toimi ilma transpordita ja korralik transport on vajalik äh, vaba liikumise jaoks ah, nii inimeste kui teenuste kui ka kaupade vaba liikumise jaoks. me kõik tahame, et meie teetransport oleks turvaline, et me ei kurnaks liigselt oma keskkonda ja kõigile neile, kes leiavad, et tra-, et raudteetransport äh, ei ähm, ole, äh, vajab, vajab kritiseerimist, ütleksime, et me tahaksime siiski rohkem transporti tuua mereteedele ja raudteedele ja tagada see raudteede konkurentsivõimelisuse ja koostoimevõimaluse ja sellega seoses tohiks me unustada ka väikeste ja keskmise suurusega ettevõtteid, kellel peab samuti olema võimalus selles töös osaleda. transpordiliikide koostoime on oluline, meil on vaja tõesti kõiki transpordiliike kaasata, ka õhutransport. unustamata seejuures keskkonnaprobleeme. ja see kolmesaja kilomeetri piir, mida mainis härra Grosch, ma arvan, et meie peaksime selles küsimuses olema paindlikud me ei saa öelda, et alates kolmesajast kilomeetrist tuleks kasutada rohkem raudteed või veeteesid. veeteesi saab kasutada ka väiksemate marsruutide puhul kui kolmsada kilomeetrit. ja võib-olla tõhusamalt kui teetransporti. ma leian, et meil on vaja paindlikke lahendusi, mis võimaldavad tõsta turvalisust kanda hoolt keskkonna eest, kuid mis on ka majanduslikult kasulikud. siis mis puudutab punkti kuus, kuusteist ja meretransporti, siis on väga tore, et kahe tuhande neljanda, neljateistkümnendaks aastaks tehakse ettepanek sadamateenuste reguleerimise kohta kuid me ei pea kõike muutma. kahe tuhande neljateistkümnendal aastal võib meil olla uus eeskirjastik, kuid äh, see on äh, liiga ambitsioonikas äh, ja mitte eriti realistlik. ja siis veel. me ei peaks mitte keskenduma ainult äh, CO2 heitmete vähendamisele, vaid ka väävli heitmete vähendamisele. väärtused ei pea olema küll ühesugused, äh, me peame tagama võrdse, võrdsed tingimused äh, ja samas järk-järgulise väävli heitmete vähendamise. härra Kraamer aitäh! ka mina tahaksin tänada raportööri. tänaksin raportööri iseäranis selle eest, et raportöör tõi välja, et ta ei ürita konkreetseid mõningaid ettepanekuid läbi suruda, vaid püüame koostöös komisjoni ja nõukoguga saavutada endale seatud eesmärgid. transport, transpordisektorist pärineb kolmteist protsenti süsinikdioksiidi heitmeid, kuid äh, ilma meie poliitikat tõsiselt muutmata ei suuda me iial oma kliimaga seoses seatud eesmärke saavutada kõik see on ju väga ilus. vähendame maanteetransporti, suurendame raudteetransporti, mereteede transporti. üks protsent äh, heitmete vähendamisi kuni kahe tuhande kolmeteistkümnenda aastani ja viis protsenti hiljem. Äh, kuid kui me kohe alguses ei vii sisse tõsiseid kärpeid, siis äh, ei ole hiljem võimalik seda enam teha, see on lihtsalt võimatu. mulle selline lähenemine ei meeldi kui meil on vaja kahekümneprotsendilist kärbet äh, võrreldes tuhande üheksasaja üheksakümnenda aasta olukorraga, siis äh, see on saavutatav, see on kooskõlas meie Euroopa Liidu üldiste eesmärkidega. ja ma arvan, et seda tuleb arvesse võtta. siis, oluline on ka ebaõiglane konkurents, moonutatud konkurents sa ütled, et äh, stimuleerimine on parem, stiimulite seadmine on parem kui äh, trahvimine või maksustamine. ja inimesed äh, täna lendavad Berliinist Münchenisse, sellepärast et see on odavam kui teiste transpordiliikide kasutamine ja kui me sellist olukorda ei muuda, siis põhimõtteliselt võime oma asjad kokku pakkida ja koju minna. transport, raudteetransporti kasutades peab sageli öö, maksma suuremaid öö, äh, makse kui äh, teetransporti kasutamist ka kasutades ja see teetransport on sageli öö, odavam kui teised transpordiliigid. ma arvan, et siinkohal me peaksime olukorda hindama ka kulude seisukohast. ja Verona ja Bologna vahelise liini vahe, väljakujundamiseks näiteks kulus Itaalial kaheksakümmend aastat. ja komisjonil peab olema julgust äh, tõsiseid otsuseid vastu võtta. Berliini ja Breslau puhul on vaja viiskümmend kilomeetrit äh, liini välja ehitada, sakslased äh, on Stuttgart kahekümne ühe puhul tõsiseid investeeringuid teinud, kuid äh, siis järsku ei saa sealt enam kuidagi edasi. ja siin räägitakse ühest koma kolmest miljardist kaasrahastamist tuleb tõsta, rahvusvaheline transport on oluline, kuid äh, üldiselt meil ei ole vaja rohkem rahalisi vahendeid, meil oleks vaja paremaid, paremat lähenemist äh, poliitiliselt. kümme protsenti siseveeteedele kolm äh, laeva Toonaul iga päev. arengut on vaja, nelikümmend protsenti on siin räägitud äh, raudteele, kuuskümmend protsenti teele, kümme protsenti siseveeteedele lähimus põhimõtte probleem vajab lähendamist. ja tuleb arvesse võtta linnatranspordi vajadusi. suures osas linnatranspordi puhul lihtsalt kulutatakse raha ilma hindamata, kus see raha oleks kõige vajalikum ja kuidas seda tehakse. üle-Euroopane kiirusepiirang oleks suurepärane, Saksamaal äh, saaksime me kokku hoida kolm protsenti CO kahte kohe sellega ja pikemas perspektiivis lausa kolmkümmend protsenti. Saksamaa on ainus liikmesriik, kus kiirteedel puudub kiirusepiirang ja paraku Euroopas me ei ole suutnud siiamaani selles osas üksmeelt saavutada ja ma arvan, et me peame selle nimel rohkem pingutama. Krohhi raportis mainitakse kiirusepiirangut elamupiirkonnas, aga ma arvan, et seda tuleks ka laiendada. Euroopa võiks selles küsimuses panna paika raamistiku. suur tänu! siin on kohal ka regioonide komitee regionaal- ja piirkondliku komisjoni esimees. ma annan talle sõna, suur tänu ja suur tänu, et komisjon ka meie regioonide komitee on täna siia kohale kutsunud. oleme esitanud omapoolse arvamuse valge raamatu kohta selle arv, arvamuse koostas Antonio Costa, äh, Lissaboni linnapea, keda küll täna siin ei ole, nii et äh, mina esindan äh, meie seisukohti tema asemel. vaatasime raporti põhjalikult läbi, härra Grossi raporti, ja mul on omalt poolt kommenteerida kuut asjaolu. kõigepealt meie tunni, tunnustavad sõnad. meil on väga hea meel et siin on välja toodud valge raamatu äh, eesmärgid keskpikas perspektiivis äh, kahe tuhande viieteistkümnes aasta. meil väga tore on, et meie suuname oma pi-, pingutused kahe tuhande viiekümnendasse aastasse, kuid ka vahepealset perioodi tuleb arvesse võtma. mis puudutab taristuid ja taristukulusid, siis me tahaksime, et väliskulud oleksid täielikult äh, toodud sisekuludeks ja me tahaksime ka, et neil oleksid ühtlustatud äh, maksutasandid ning äh, integreeritud äh, tõhus transpordisüsteem, sellega läheksime kaugemale. me usume, et transpordiliikide üleminek teetranspordilt raudteetranspordile ja sise veeteede kasutamisele peaks olema ambitsioonikam. härra Grossi raport äh, on meie arvates, äh, esitab väiksemaid nõudmisi kui äh, meie kas me räägime siin ühistest transpordiliiki, transpordiliikide ühendamisest või teistest elementidest, siis meie tahaksime tõsiseid muutusi. me tahaksime tõsist üleminekut raudteetranspordile iseäranis äärepiirkondade puhul ja kaubatranspordi puhul. kahe, komisjoni ettepanekud kahe tuhande neljandaks, teineteistkümnendaks aastaks meie eh, regioonide komitee usub, et eh, vahendi loomine kuuekümne miljoni euroga oleks väga problemaatiline. meil on Euroopa Liidu struktuurifondid ja meile meeldiks, kui taristukulud oleksid seotud struktuurifondidega. me usume ka, et Euroopa TNT projektide puhul võiks tulevikus rahastamisvahendina ka eurovõlakirju kasutada siis meretransport ja linnakeskkonnad ja linna, liikuvus lindadesse, linnadesse. me peaksime liikuvust parandama lindades. ning juba mõnda aega oleme me rääkinud võimalusest luua Euroopa auhind linna liikuvussüsteemide parandamise ähm, suurimate saavutuste eest, samuti oleme siin rääkinud äh, sellest äh, sinisest vööndist, äh, kus tuleks samuti stimuleerida või, või pakkuda stiimuleid piirkondadele, kes, kellel on õnnestunud heitmeid vähendada. regioonide komitee usub, et kahe tuhande viieteistkümnenda aasta valge raamat peab arvesse võtma ka kahe tuhande esimese aasta valget raamatut Mereteed ka lisas üks ei ole midagi mereveedest, ka Marco Polo projekt on kahe silma vahele jäänud ja ma arvan, et raportöör peaks rohkem tähelepanu pöörama meretranspordile. iseäranis ja iseäranis tuleks arvesse võtta sinise vööndi ettepanekut. ja mina olen Dunkirki linnapea äh, ja äh, raporti meie või meie arvamuse koostas Lissaboni linnapea, nii et nagu te teate, nagu te isegi aru saate, on meretransport meie jaoks väga oluline. suur tänu! ja ma paluksin nüüd äh, sõnasoovijatel piirduda kahe minutiga, sellepärast et sõnasoovijaid on palju ja me tahaksime, et komisjon äh, ja raportöör saaksid veel vastata. härra Kantšan. suur tänu, esimees. sedalaadi teemadega ei tegele me sugugi mitte iga päev ja meil oleks vaja rohkem aega selleks, et äh, kõigi üksikasjadega tegeleda. me räägime täna transpordi tulevikust ja valgest raamatust. ja selle dokumendi puhul äh, on äh, pealkiri väga oluline, Euroopa ühtse transpordi tegevuskava konkurentsivõimelise ja ressursitõhusa transpordi suunas. see juba räägib enda eest. ma tahaksin tänada härra Grossi, et ta ja tahaksin tänada teda kõikide nende kahekümne punkti eest, mis tema omaalgatuslikus raportis on. ja ma ei hakkaks neid kõiki üksikasjalikult käsitlema, kuid tooksin siin välja ühe olulise asjaolu asjaolu, mis on vägagi päevakajaline. Euroopas valitseb majanduskriis ja mitte ainult Euroopas ja viiskümmend miljardit TENS projektide jaoks ja nende projektide rahastamiseks sellisel raskel ajal kindlasti äh, torkab silma meile kõigile. Econi komisjonis äh, on esinenud äh, erinevad eksperdid, äh, Markus Veber on sellest juba rääkinud, kuid on selge, et kui me täna ei võta tõsiseid meetmeid ühtse Euroopa transpordiala saavutamiseks, mitte ainult äh, Euroopa võlakirjade abil, siis äh, äh, see on viga. siin me räägime siin taristust, parandamisest üldiselt ja see mõjutab transporti, energiat, arengut üldiselt. lihtsalt äh, eurovõlakirjadele keskendumine ja struktuurifondide kasutamine. Äh, varade parandamiseks äh, on lihtsalt, sellest ei piisa. me peaksime analüüsima, millised äh, rahalisi vahendeid on vaja sellise suure muutuse läbiviimiseks. tegemist ei ole siin lihtsalt ükskõik millise struktuurifondiga ja rahade üleviimisega ühest äh, fondist teise majanduskriis on tõsine ja praegu peaksime me näitama poliitilist tahet oma sedalaadsete eesmärkide saavutamiseks, nagu äh, me siin kirjeldame, see on ainus võimalus kahe tuhande kahekümnenda aasta eesmärkide saavutamiseks ja see on ainuke võimalus TNT projektide elluviimiseks ja kriisist väljatulekuks. me ei tohiks viivitada hoolimata kriisist. Uh, dezvoltarea sistemelor, sistemului de transport al Uniunii Europene, mă refer uh, nu doar la infrastructură, ci și la... Suur tänu! kui me vaatame siis transpordivõrku Euroopa Liidus, siis mitte ainult taristut, vaid ka töötingimusi, siis me ei näe praegusel hetkel eriti head jaotuvust, sellepärast et kui me vaatame ühtset transporditurgu, siis selle jaoks on vaja keskkonnasõbraliku mudeli olemasolu kõikides riikides. me peame garanteerima ka seda, et me suudame integreerida oma transpordisüsteemi naaberriikide transpordisüsteemidega. viimaste aastate jooksul me oleme märganud, et meil on probleeme äh, finantseerimisega ning me oleme näinud ka seda, et mitte kõik liikmesriigid ei ole kinni pidanud omapoolsetest lubadustest. on äärmiselt oluline, et selline teekaart hindab TEN-T äh, võrgustiku koordineerimist, kuid me peaksime vaatama ka tuleviku finantsperspektiive me peaksime tagama ka seda, et järgmiste aasta finantsperspektiiv on arvesse võetud, et meil oleks võimalik garanteerida transpordisüsteemide areng. liikmesriikides me vajame lisafinantseerimist selleks, et oleks võimalik transpordisüsteeme arendada. see tähendab, et lisafinantseerimine peab olemas, peab olemas olema ja selle jaoks me peame äh, tagama erinevate transpordi äh, viiside kuus kasutamise ning meil on vaja ka mobiilset äh, kaasaegset äh, raudteevõrgustikku, seda ei ole viimastel aegadel kaasajastatud ning seega peaksime pöörama lisatähelepanu olemasole võrgustiku parandamisele ning tagama ka seda, et meil on olemas lõimunud süsteem, kus on võimalik äh, broneerida ka rahvusvahelisi reise. me vajame nutikat intermodaalselt piletite ostmise võimalust. oluline ka on ka see, et aastaks kaks tuhat viisteist on meil olemas äh, kiirraudteevõrgustik kõikide Euroopa pealinnade vahel meremaanteed on samuti ka üks eesmärk, mida peaksime, mille poole me peaksime püüdlema ja me peaksime ka soovima, et komisjon vastava töö ära teeb. ligipääsu Mustale merele praegusel hetkel ei kasutata piisavalt. me peaksime ka Reini ja Doona navigeerimissüsteemi parandama. tuleb parandada ka transpordi ohutust. ma tean, et ma kordan seda, kuid meil on vaja ka uutes liikmesriikides uute kiirteede ehitamist. meil on vaja ka kaasaegset linnatransporti äh, ning äh, ühistransport peaks olema äh, sobiv erinevate viiside kooskasutamiseks ning selle kohaselt uurimistööd tuleb ära teha. see on äärmiselt oluline, tagamaks, et transport on tõhusam ning me garanteerime transpordi ohutust on olemas SafeCNet, siis RSMS on ka teised võimalused, mille abil me saaksime hinnata uute kütuseliikide kasutamist ning äh, vaadata ka uusi autosid. me peaksime vaatama sõnumite edastamist, mis toimub sõidukite vahel või sõidukite ja taristu vahel. suur tänu! Grazie Presidente. Io vorrei aggiungere un apprezzamento complessivo alla... Suur tänu! Kui ma saaksin väljendada omapoolset äh, imetlust äh, raportööri poolt tehtud tööle ja ma siin ei hakka äh, täpselt, täpsemalt mainima üle kõiki neid asju, mida minu kolleeg proua Maister juba mainis. tahaksin lisada ühe asja. tegemist on väga positiivse hinnanguga selles osas, kus on ära toodud konkreetsed, korrektne ajaline graafik ja tähtajad. sest kui me tahame saavutada eesmärke ja täita ootusi, mis on meie komisjonile äh, juba äh, esitatud mitmeid aastaid, siis äh, me tahaksime just näha sellist head raamistikku selle jaoks konkreetsed viited peaksid olema ka võrgustikele, mis on olemas saartel, äh, sest äh, sellele siin ei ole täpsemalt viidatud. valges raamatus peaks olema ka ära mainitud äh, ähm, saarte eripärad. olles siin olnud kaks aastat, ma nüüd lahkun sellest komisjonist ja asun, asun tööle ühes teises komisjonis ning ma tahaksin kasutada seda võimalust, et tänada oma kolleege suurepärase koostöö eest, äh, mis mul äh, teiega siin koostöös on olnud, minu kolleegid Aldes, äh, tahaksin tänada ka sekretäriaate ja see suurepärase töö eest, mis on selle komisjoni poolt tehtud selle aja jooksul, suur tänu. Merci de votre intervention, monsieur Ugias, la parole est à Isabelle Durand. nii et teil on kahju ilmselt lahkuda, palun, proua Durand suur tänu. tahaksin teid tänada, lugupeetud kolleeg, selle raporti eest. ma tahtsin mainida seda üldisemat punkti, millele viidati, pidades silmas nõukogus tehtavat tööd kui me võtsime vastu eelmise valge raamatu aastal kaks tuhat üheksa, mäletan, kui raske oli meil jõuda kokkuleppele nõukogu, ehk siis me peaksime olema väga selged oma omapoolses, omapoolsetes põhimõtetes. on mainitud ka seda, et aasta kaks tuhat üks valge raamatu eesmärke kõiki just ei saavutatud, nüüd me tahaksime ju saavutada paremat tulemust Äh, seekordse valge raamatuga. kui sellest ei äh, piisa loomulikult, sellepärast et äh, me teame, et kraadiklaasist ei piisa selleks, et palavikust lahti saada, nii et mõõtmisest ei piisa. me peaksime olema ka selged, millised on meie eesmärgid, meie nõuded ja kuidas me saavutame neid avaneid eesmärke. nagu raportöör on öelnud, me vajame ka selgemat ideed, millised on need instrumendid, mille abil me oma eesmärke saavutame mul on mitmeid küsimusi äh, raporti enda kohta täpsemalt. millised on võimalused, äh, mille abil me saame vähendada aastaks kaks tuhat kakskümmend kahekümne protsendi võrra transpordist tulevaid heitmeid? kuidas me saame ka vananenud äh, lennukeid käigust äh, välja võtta, ma olen kuulnud uute lennujaamade ehitamisest, me oleme kuulnud ka sellest, et äh, Äh, heitmed peaksid olema vähendatud, aga me teame, et need heitmete määr on kasvanud, kuigi me räägime nende vähendamisest. vaadates neid lihtsamaid samme, mida oleks võimalik ette võtta, näiteks äh, äh, mida ma mainisin ka seminaril, mida me, mille me olime korraldanud, mis me räägime, mida me teame kiiruspiirangutest ja nende muutmisest, mis puudutab siis samal ajal ka suuremaid ja võimsamaid autosid, tehnoloogiline progress on loomulikult väga soovitav, kuid me peaksime seal silma peal hoidma. me räägime siis väliskuulude äh, äh, seistamisest, kuid see ei tähenda ainult seda, et äh, saastaja maksab ja meie äh, paneme kõik ressursid äh, siis ühte kassasse, mida me kasutame uute taristute ehitamiseks. sellisel juhul me õõnestame väliskulude eh, sisestamist, sellepärast et selle asemel me peaksime eh, järgima seda, et eh, kui me vaatame sa-, nende inimeste kulutusi, kes on saastuse allikad, siis me tahaksime muuta seda süsteemi sellisel viisil, et Äh, majanduslikum mõttekam mitte saastada, et me püüame siis panna inimest, inimesi muutuma oma käitumist ja mitte lükata seda probleemi lihtsalt järgmisse kohta edasi. ma tahaksin viidata ka sellele, mida härra Delavaad ütles, kus me rääkisime transpordiviiside muutustest ma tahaksin minnagi ka kaugemale sellest, mida kolleeg on öelnud, sellepärast et me vajame tõukefondide poolset toetust. jõudes linnade juurde ja linnapiirkondade juurde, siis me peaksime kindlasti kuidagi lahendama ka ummikuprobleemi linnapiirkondades. me ei räägi ainult sellest, et me peaksime suurendama ühistranspordi kasutajate arvu kahekordselt vähemalt, vaid me peaksime ka ilmselt kahekordistama seda turuosa, mis on praegu ühistranspordi käes, käes ja kuidas me saaks, saaksime niinimetatud pehme transpordi osakaalu suurendada. ja me ei tea, peaks rääkima siin ainult transporditavate inimeste äh, hulga suurendamisest toimus üks linnapeade koosolek ja nemad ei jaganud ainult omavahel kogemusi, vaid nad äh, panid paika ka võrgustiku, kuidas erinevad linnad saaksid ka koostööd teha ja me peaksime ka looma võrgustiku, kus linnapead saavad transpordivaldkonnas koostööd teha. Äh, te rääkisite sellest lipust, aga mina eelistaksin äh, ehk siis rohelist, mitte sinist lippu ja härra Devans Pascal. Thank you suur tänu. ma teen lühidalt, sellepärast et äh, me oleme kuulnud juba mitmeid arvamusi. ma usun, et tegemist on tasakaalustatud äh, raportööriga äh,, rap-, raportiga, nagu on nagu meil ka oleme, olemas tasakaalustatud raportöör, kuid kindlasti see tundub olevat väga äh, lühike raport, kui me võrdleme seda näiteks valge raamatuga. ma usun, et Äh, raportöör on teadlik sellest, et esitatakse mitmeid muudatusettepanekuid, see ei ole seotud selle raporti iseloomuga, vaid lihtsalt niimoodi asjad on. ehk siis me peaksime jõudma ka äh, konsensuseni, vaadates neid erinevaid lähtepunkte ning vaadates erinevate poolt, erinevate inimeste poolt esitatud, esitatud ettepanekuid nii et me ei taha näha, näha lihtsalt väga pika nimekirja, me peaksime panema paika omapoolsed prioriteedid. samas ei tähenda, et me jätaksime olulised asjad kõrvale, kuid mõningad teemad peaksid jääma veel lahtiseks, toon teile mõningad näited kui me räägime sellest, et peaksime üle vaatama sõidu- ja puhkeaja standardid, siis ehk see on koht, kus me peaksime kindlasti jääma oma positsioonidele. kuid ma usun, et peaksime jätma ka äh, siin paindlikkuse võimaluse sisse. näiteks kui me vaatame sadamatalitusi, siis me räägime liberaliseerimisvajadust, tagamaks erinevate transpordiliikide koos kasutamist oluline on vaadata ka äh, mõju, transpordi mõju piiridel ning me peaksime kindlasti äh, kõikide transpordiliikide puhul äh, transpordikulude määratlused ümber hindama, oluline on jõuda ka konsensuseni selles osas. kui me räägime erinevates võrgu, võrgustikes, siis loomulikult siin tegemist on ebavõrdse olu, olukorraga, sest me võime näha Euroopat, mis on, mida me näeme tervikuna, kuid on ikkagi ju tegemist väga erinevate piirkondadega, mõningatel piir, mõningates piirkondades on oluline vaadata veetransporti, teised on öelnud, et Hispaania on äh, Ähm, oma maante-, maanteedega äh, väga hästi hakkama saanud, sest see, sest äh, see riik on äärmiselt keeruline topograafiliselt, sama keeruline kui Šveits. me peame tegema väga tõhusat tööd selleks, et jõuda konsensuseni. ma usun, et äh, valge raamat on kindlasti komisjonipoolne edulugu, hinnates seda, kuidas see on koostatud, kattes kõiki neid erinevaid valdkondi ja ideid mis on äh, komisjonil, mis on äh, liikmesriikidel ja on selge, et mõningaid asju on, mille, millega me ei saa vaielda, siis ähm, äh, kaasmodaalsus, transpordikoridoride heitmete vähendamine, siis kulude ümberjaotus, erinevate tollitariifide ma-, maanteede tollitariifide kasutamine ja kõik, kõik need on need asjad, mis, mille puhul meil ei ole siin midagi Äh, vaielda, kuid äh, meie eesmärk antud komisjoni puhul on äh, siis panna paika prioriteetsed valdkonnad ja vaadata ka, millised projektid on need, mis on kõige elujõulisemad. komisjon loomulikult on vaadanud siis kõiki, mis on selle valdkonnaga seotud, meie peaksime vaatama konkreetsemalt, hinnates siis erinevate projektide ajakulu ja nende asumlikkust loomulikult muudatusettepanekuid tehakse, mina esitan ka muudatusettepanekuid, kuid eesmärgiks ei ole teie positsioone parandada, vaid täiendades äh, omalt poolt teie poolt esitatud raportit. suur tänu, härra De Grandis Pascal ja Said El Kadravi. suur tänu. ma tahaksin alustada tänades Mattiööd ja tema poolt tehtud tööd, töö eest ning äh, ootan äh, meie edasist omavahelist koostööd. valge raamat iseenesest on väga hea dokument, sellepärast et äh, see annab meile väga hea ülevaate nendest meetmetest, mida äh, saab kasutada, mida peab kasutama, kuid negatiivne on see, et on väga vähe öeldud selle kohta, mida äh, saab lühemas perspektiivis ära teha, sellepärast et, äh, et aasta kaks tuhat viisteist eesmärgid jäävad mõningate inimeste jaoks natuke liiga kaugele areng linnatranspordis on valdkond, mida me saame väga vähe mõjutada, kuid hinnates, äh, vaadates seda äh, lühikest aega, mis minu käsutuses, me tahaksime enda kahte asja. kõigepealt jätkusuutliku transpordisüsteemide äh, toetamine, see ei ole seotud mitte ainult meie keskkonnaalaste eesmärkidega, vaid me tahaksime vältida ka seda, et meil jääme siia ummikusse kinni valges raamatus me räägime äh, distantsis kolmsada kilomeetrit, kus me kasutasime erinevaid transpordiliike, kus me räägime ranna äh,, ranniku äh, meretranspordist, jõgede kasutamisest äh, ja loomulikult see kõik ju iseenesest ei toimi. me peame nägema siin äh, mõtteviisi muudatusi ja inimeste mõtteviisi on võimalik muuta ainult siis, kui teil on olemas usaldusväärne ja mõistlik alternatiiv, mille jaoks on vaja olulisi investeeringuid. nii et me peaksime siduma selle paketi äh, taristu finantseerimisega teiselt poolt peaksid olema stiimulid ka paigas, sellepärast et ilma stiimuliteta on väga raske inimesi panna erineva, teistmoodi tegutsema, sellepärast kui äh, majandusettevõtetel stiimuleid ei ole, Äh, siis äh, on väga raske siin saavutada mingit progressi. Ähm, loomulikult, kui meil on olemas äh, kulude ümberjaotamise meetod, siis, siis me tahame, oleks väga tore, kui ka aastal kaks tuhat kakskümmend on eesmärgid saavutatud. meil on olemas ka Eurovinjeti dokument ja, ja me teame ja meil on väga selge signaal selle kohta, mismoodi me tahame tulevikku näha nüüd edasi vaadates siis äh, sotsiaalset valdkonda, siis me ei suuda saavutada lõimunud transporditurgu, kui meil ei ole ka piisavalt head sotsiaalstandardid, kus on head miinimumstandardid ja mis on harmoniseeritud, sest äh, varem või hiljem, ilmselt tegelikult varem tekivad probleemid selles süsteemis ja meil tekib personalipuudus, me näeme seda juba mitmetes sektorites Äh, sest kui standardid on madalamad, siis on väga raske saada häid inimesi sinna tööle. rääkides ka sadama direktiivist kaks tuhat neliteist on siis. nagu te teate, minu fraktsioon sellega väga rahul ei ole, kuid te olete sellest teadlikud. Äh, komisjoni teatis oli juba esitav, mis puudutas äh, sadamapoliitikatega seonduv probleeme me peaksime siin vaatama ka sadamasektori sotsiaalset dialoogi, sellega teeme varsti algust ja vaatame siis, mis on selle dialoogi tulemus. kui vaja, siis me saame üksmeelselt äh, võtta ette uusi meetodeid. suur tänu, Said ja härra Tšenegi. Bardzo dziękuję, panie przewodniczący. Cieszę się, że mogę brać udział w tak ciekawej, inspirującej debacie. suur tänu. mul on väga hea meel, et ma saan osaleda niivõrd olulises debatis. tegemist on väga äh, palju pakkuva debatiga, mida meil vaja on. mis puudutab härra De Grossi raportit, siis ma tahaksin teile meenutada ühte võtmeküsimust, mis on Euroopa äh, Liidu aluseks, et me oleme, äh, me oleme erinevad, kuid me tegutseme koos ja ma tahaksin ka äh, sellele, et me peaksime võtma arvesse meie erinevusi, kuid see kolmesaja kilomeetrine piir peaks olema ka selline, mida me hindame ümber äh, siseriiklikul või piirkondlikul tasandil see on äärmiselt oluline, sellepärast et olukord kohalikul tasandil võib olla äh, piirkonniti väga erinev. ma olen sajaprotsendiliselt nõus sellega, mida proua Maister ütles, rääkides äh, mitmekesistamise vajadusest. me peaksime olema teadlikud nendest erinevustest, mis äh, transpordivaldkonnas meie seisavad. kui me vaatame näiteks Läänemere piirkonda, siis see on väga erinev Vahemere äärsest piirkonnast. Need reaalsused on erinevad ja me peaksime seda kindlasti ka meeles pidama. meil on olemas äh, väga konkreetsed äh, väited äh, mis on seotud erinevate transpordiliikidega, eriti raudteetranspordiga. nii et tõepoolest, ma olen küll teadlik, milline on see olukord, aga rääkides näiteks olukorrast, mis praegu on Poolas. Ähm, Poola on üks viiest kõige äh, vaesemast riigist ja meil probleeme on. me to-, loomulikult tahaksime toetada piiriülest raudteetranspordi arengut, kui viimaste aastate jooksul, eriti pidades silmas meie riigi majandusliku olukorra muutust, siis raudteeühenduste hulk Poolas on on langenud. meil on vähem kilomeetreid raudteid Poolas nüüd. suuremates linnades raudteetransport annab hästi, kuid on olemas ka mõningaid väikseid liine, mis on nüüd juba hõljatud ja see on probleem, mida me, millega peaksime kindlasti ka arvestama. suur tänu! suur tänu ja enne kui ma annan sõna komisjonile siis ehk ma võiksin teile anda ka minu arvamuse olukorrast, sest me vaatame praegu kuupäevi, mis jäävad väga kaugele tulevikku. meie kavad on küll väga auahned, kuid kui me vaatame finantsosa ja finantsvahendeid, mis on olemas, me peaksime kindlasti kasutama väga pragmaatilist lähenemist. Te võite ette kujutada, kui meil on tegemist äh, mäkkironimisega, siis selleks, et tippu jõuda, me peaksime vaatama, kus on teie baaslaagrid, kas teil on piisavalt hapnikku ning te peate kindlasti samm-sammult sellele lähenema, ehk siis meil on vaja paika panna ka need vahekuupäevad. see on kindlasti üks antud raportiga seotud eelistest. raportöör on püüdnud äh, paika panna erinevaid äh, punkte selles laias valdkonnas ja meie ülesandeks on valmistada ette väga äh, realistlik ja saavutada ettepanek ja palun, ma annaksin sõna nüüd volinikule. Uh, all... aitäh. kõigepealt tänan ma Matthew tema töö eest ja selle koostöö eest, mida me koos teha saime komisjoni, komisjoni jaoks on see koostöö väga julgustav ja meil on hea meel, et Transpordikomisjon meid toetab nii lühi- kui pikaajalistes eesmärkides. siiski on ka paar kriitilisemat märkust, mida ma tahaksin teha ja teiega arutada. aitäh, Matthew, et sa mainisid kahe tuhande kümnendat aastat aga nüüd võib-olla oleks kohasem rääkida Euroopa ühendamisest, ühendamise rahastamisvahendist ning kahe tuhande kahekümnenda aasta juhised võtab komisjon vastu üheksateistkümnendal oktoobril. me oleme seisukohal, et Blue Belti ähm, innovatsioonipoliitika on oluline ja me oleme juba mitu korda öelnud, et me suhtume Ehm, ettevaatusega Euroopa Raudteeameti loomisse, aga nagu ütles meie asepresident eelmisel nädalal, kavatseme me selle asemel juba järgmisel aastal vastu võtta ambitsioonikaid meetmeid. Äh, Single Sky või äh, ühine taev, taevaruum siin, äh, ühine õhuruum, siin kavatseme me teha kiiremat tööd ning kahe tuhande kolmeteistkümnendaks aastaks on meil kindlasti olemas toimivad juhised. me kavatseme läbi vaadata ka sõidu- ja puhkeaja määruse, sest selles määruses on mitmeid äh, probleeme, mida komisjon äh, praegu uurib ja me loodame teie mõistvale suhtumisele. me märgime ära ka selle, et parlament äh, tahab mõõta kahe tuhande kahekümnenda aasta eesmärke äh, pidevalt, äh, mitte mingisuguses kauges tulemik, tulevikus, mõõta siis nende eesmärkide täitmist, kuid ma tuletan teile meelde, et kahe tuhande kahekümnenda aasta eesmärgid äh, on juba ammu paigas, kümme protsenti taastuvenergiat, kümneprotsendiline CO2 emissioonide vähendamine ja nii edasi ning aasta kaks tuhat kakskümmend eesmärke võrreldakse siis ka sellega, milles kokku lepiti aastal tuhat üheksasada üheksakümmend komisjoni dokumendis räägitakse seetõttu peamiselt eesmärkideks aastateks äh, kaks tuhat kolmkümmend ja kaks tuhat viiskümmend, sest teised eesmärgid on juba paigas. üheksa aastat, mis on jäänud kahe tuhande kahekümnenda aastani, on väga lühike aeg äh, transpordisektori jaoks ja seetõttu pean vajalikuks öelda, et äh, lennundussektoris tehakse selle aja jooksul tõenäoliselt ainult väga väikeseid muudatusi ning emissioonide kolmekümne protsendine äh, kahandamine on selline eesmärk, mille täitmist on peaaegu võimatu kujutleda. isegi maanteesektoris ei saa üheksa aasta jooksul kasutusele võtta väga palju uusi tehnoloogiaid, sest see aeg on liiga lühike ja seetõttu on kolmekümneprotsendine eesmärk, mis raportis toodud, liiga ambitsiooni, ambitsioonikas, ma arvan, et realistlik eesmärk oleks seitse kuni kaheksa protsenti. härra Kross rääkis ka seda, et me peaksime hindama Valge Raamatu abil vastu võetud tegevuste täitmist. me koostame praegu vastavat programmi, mida arutame teiega novembris. ja loomulikult soovime me, et need nelikümmend tegevust, mis Valges Raamatus on välja toodud, lõpuks äh, muutuksid ka õigusloomelisteks äh, projektideks, kuid te, te peate meeles pidama, et kõikide meetmetega ei ole vaja vastu võtta õigusloomelisi samme, astuda õigusloomelisi samme. ja lõpetuseks tahaksin öelda, et me oleme teiega nõus, Euroopa vajab ühtset äh, transpordiruumi kuid äh, selle eesmärgi täitmine ei sõltu ju mitte ainult komisjonist, vaid ennekõike ikkagi liikmesriigid, riikidest, äh, piirkondadest ja isegi üksikisikutest äh, transpordikasutajatest. ja seetõttu arvab komisjon, et nii komisjon kui parlament peaksid kõiki huvitatud osapooli paremini mobiliseerima. ning mis puudutab transpordiliikide mitmekesistamist siis arutasime me seda aastal kaks tuhat üks ja uuesti aastal kaks tuhat kuus ning äh, transpordiliikide küsimus ja transpordiliikide täielik omavaheline äh, lõimimine on komisjonile tähtis ka praegu, aitäh! suur aitäh ka teile! me tuleme selle teema juurde tagasi ka hiljem, kuid nüüd saab lõpetuseks sõna Matthew. aitäh, härra esimees, ma tõesti teen lühidalt, kõigepealt siis tänan kõiki, kes sõna võtsid. ja ma olen täiesti veendunud, et meil õnnestub koostada põhjalik ja huvitav raport mulle meeldiks, kui inimesed suudaksid kinni pidada tähtaegadest sest äh, kahe tuhande üheteistkümnenda aasta lõpuks võiksime selle dokumendi ikkagi täiskogul ka vastu võtta. nüüd siis äh, lühikesed vastused kõigepealt äh, komisjoni esindajale. ma tean, et mõned meie eesmärgid on ambitsioonikamad või vähemalt teistsugused, teistsugused kui komisjoni omad, aga miks see nii on? parlamendi ambitsioon on teile ju ainult kasulik siis, kui te nõukoguga läbirääkimisi peate. sest eh, kui te alustate väga tagasihoidlikult, siis ei saavuta te üldse mitte midagi. mis puudutab eh, eesmärkide täitmise mõõtmist, siis ma olen teiega nõus. kõik meetmed ei pea olema sugugi õigusloomelised. aga see ei tähenda, et me peaks eh, teiste meetmetega töötama ja sellega jõuan ma nende punktide juurde, mida käsitles regioonide komitee esindaja. tema rääkis arengutest nendes piirkondades, mis tahavad transpordiliikide kasutamist muuta, kuid kaebas samas, et see võtab ära raha regionaalpoliitika teistelt valdkondadelt. ma tahaksin regioonide komiteele teha kaks ettepanekut, mis peaksid nende usku meisse suurendama. vaadake kõigepealt, kuidas kasutatakse tõukefondide raha ja te leiate, et reaalsus on vastupidine sellele, mida teie oma arvamuses kirjutate. tõukefondide rahaga ei ole tegelikult äh, transpordiliikide äh, osakaalus midagi muutunud, kaheksakümmend protsenti transpordist on ikka maismaatransport, maanteetransport. ja kui te oma arvamuses nõuate et äh, transpordiliikide osatähtsus ümber jaotuks, siis peate te ka aru saama, et need arengud peavad olema positiivset laadi. kolmesaja kilomeetrise ähm, künnise suhtes on nii, et ma ei hakka avama mingisugust ideoloogilist äh, debatti, aga ütlen, et komisjon on Euroopa tasandil vastu võtnud äh, vajalikke otsuseid. ka regioonide komitee võiks äh, teha taustatööd, et me saaksime paremini aru, mis transpordiliikidega praegu toimub ja teha äh, paremaid plaane tulevikuks. me peaksime selleks paremini tundma nii regioone kui ka liikmesriike. praegu ei ole meil mingit instrumenti ei regionaalsel ega liikmesriigi tasandil, mis võimaldaks äh, meil öelda, millised transpordi, kui palju milliseid transpordiliike kus kasutatakse, meil ei ole usaldusväärset statistikat mis puudutab transpordisektori tulevikku üldiselt, siis kaks korda räägiti siin sadamate direktiivist. ja ma tuletaksin siinkohal meelde neile, kelle mälu on kehv, milline on praegune olukord. me ootame, et komisjon teeks ettepaneku võib-olla komisjon ei teegi mingit ettepanekut, ei oska öelda. aga ma püüan vältida <clears throat> sellise olukorra teket, kus Euroopa sadamates valitseksid täiesti erinevad õiguslikud tingimused, mis puudutavad ligipääsu sadamale ja sadamateenuseid. ma arvan, et meil on vaja ikkagi ühist kokkulepet selle kohta, millised peavad olema üldised tingimused sadamates, millised peavad olema turvastandardid, ohutusalased standardid ja muu. ma arvan, et teenuste liberaliseerimist ei saa arutada enne, kui on arutatud teenuste kvaliteeti ja seda, millistel tingimustel töötavad teenusepakkujad CO2 emissioonide ja keskkonnasaaste kohta, proua Maisner, leiate te informatsiooni lõikest kaks? võib-olla oleks selle teabe tõesti pidanud ma-, mahutama sinna, kus räägitakse sadamatest ja sadamate direktiivist, kuid ma pidasin asjakohaseks seda käsitleda eraldi võib-olla tõesti tuleks sellele viidata ka sadamatest rääkides. mis puudutab äh, väliskulude sisestamist, siis väliskulude sisestamine on äh, väga keeruline teema. kuid see tegevus aitab arendada taristuid vaatame näiteks Šveitsi näidet. Šveits teeb praegu seda, mida, millest meie oleme aastaid rääkinud. Šveits suunab praegu raha ümber ja Šveitsi seadustes on ka öeldud, et teemaksu tohib kasutada ainult taristu parandamiseks. see tähendab seda, et väliskulude sisestamine tegelikult võib viia taristu parandamiseni juhul, kui tee remont toob kaasa selle, et tõuseb maanteeohutus ja sureb vähem inimesi liiklusõnnetuste tagajärjel, siis on tegemist ju mõistliku investeeringuga. muidugi on väliskulude sisestamisega seotud erinevad probleemid. ja see, mis te see, mis te ütlesite, et väliskulude sisestamine ei too automaatselt kaasa palaviku alandamist, see on õige, kuid mõned inimesed ei saa isegi aru, et neil on palavik ja see toob meid jälle selleni, et me peaksime pidevalt kontrollima, kuidas me oleme oma eesmärke täitnud. nüüd maanteeohutuse kohta ja üle-euroopaliste võrgustike kohta. ma arvan, et äh, kõik on nõus, et tööd ei saa jätkata vanaviisi, sest viisteist aastat on äh, nendest küsimustest räägitud, kuid investeeringuid ei ole tehtud ja seetõttu ei ole mõtet ennast petta lootusega, et leitakse mingid muud vahendid või luuakse mingid uued instrumendid. instrumendid on olemas, kuid vaid mõned vahendid lubavad erainvesteer-, investeeringuid üldse teha. kui me räägime väga suurtest projektidest, siis tuleb meil siiski kinni pidada komisjoni lähenemisviisist komisjon ja ka meie teame, et on mitmeid kitsaskohti, mille jaoks ei ole leitud piisavaid investeeringuid. ja me muidugi ei pea kahtluse alla seadma seda, et komisjonil on head kavatsused. aga me võime ikkagi nende tähelepanu juhtida probleemidele. härra De Gandes tegi mõned väga olulised märkused ma ei tea, kas funktsionaalne lähenemisviis on õige lähenemisviis. kui liikmesriike oleks ainult seitse ja lähenemisviise ka seitse, oleks tegemist väga hea süsteemiga, kuid praegu on lähenemisviise süsteeme kakskümmend seitse ja nendest kahekümne seitsmest teha üks see nõuab väga palju aega ja väga palju raha ja võib alguses kaasa tuua ka maanteeohutuse vähenemise. tegelikult olen ma siiski veendunud, et maanteeohutust ja üldse transpordisektori ohutust on võimalik tõsta ka ilma, et me teeksime suuri kulutusi. kui me vaatame komisjoni mitteõigusloomelisi algatusi, mille täideviimiseks tegelikult ei kulu palju raha, siis me saaksime neid ju ka kasutada. ja kui see õnnestuks, siis oleks kõigil selle üle hea meel sest inimesed on siis sunnitud endalt küsima, otsustajad on sunnitud endalt küsima, kas ma ikka tahan midagi muuta või mitte. on veel kaks küsimust, millele ma tahaksin vastata, kuid ma vastan neile eraviisiliselt nelja silma all ja teen nüüd teile ettepaneku, härra esimees, vastu võtta ka ajakava selle raporti vastuvõtmiseks, ehk siis kehtestada tähtajad muudatusettepanekute vastuvõtmiseks, esitamiseks, seejärel hääletamiseks ja nii edasi ma arvan, et muudatusettepanekute esitamise tähtaeg võiks olla septembri lõpus. usun, et siis on piisavalt aega. aitäh! aitäh, Matsu! tõepoolest. kui me tahame, et see raport täiskogu istungil vastu võetaks veel enne aasta lõppu, mida me kõik tahame, siis peab komisjon selle vastu võtma novembris. ehk siis oktoobris peab toimuma komisjonis debatt muudatusettepanekute alal. ja seega on muudatusettepanekute esitamise tähtaeg kahekümnendal septembril kell kaksteist. tegemist on küllalt lühikese ajaga, aga ma arvan, et inimesed on tegelikult oma seisukohad juba kujundanud ja saavad muudatusettepanekute esitamisega kenasti hakkama. nii et ajakava on siis selline, et muudatusettepanekute esitamine kahekümnendal septembril kell kaksteist. debatt kümnendal ja üheteistkümnendal oktoobril meie komisjonis ja äh, hääletus meie komisjonis kahekümne esimese kuni kahekümne kolmanda novembri koosolekul ja täiskogul toimub debatt sellisel juhul detsembris. tegemist on küllalt pingelise ajakavaga, aga kui me nii töötame, siis äh, jõuame me selle töö enne aasta lõppu ka edukalt lõpetada. ja nüüd võime me kohe edasi minna Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide ning Jordaania Hashemidi kuningriigi vahelise Euroopa Vahemere piirkonna lennunduslepinguga. sõna saab raportöör. aitäh! meie eelne debatt, mis puudutas äh, transpordisektori tulevikku, oli äärmiselt olu-, äh, oluline ja huvitav ja nüüd läheme me edasi. Habituel president de bien vouloir nous quitter euh, calmement pour que l'orateur puisse parler dans des conditions convenables. Tomas. Euh, Läheme me edasi äh, väga olulise punktiga, esimees katkestab äh, koosoleku ja ütleb, et inimesed võiksid lahkuda vaikselt, et äh, kõneleja saaks rahulikult rääkida. selge Läheme edasi siis äh, Euroopa Liidu, selle liikmesriikide ning Gruusia vahelise ühise lennunduspiirkonda loomise äh, raportiga. sellele kirjutas äh, nõukogu alla kahe tuhande kümnenda aasta lõpus ja tegemist on juba jõustunud kokkuleppega, millele Euroopa Parlament peab nüüd andma oma nõusoleku. ma arvan, et mingeid probleeme siin ei ole. siin ei ole mingeid küsimusi turvalisusega või ohutusega ma arvan, et äh, kõik äh, vajalik on tagatud, näiteks äh, lennuliikluse kontrolöride töötingimused ja kõik muu. lugupeetud kolleegid. me oleme tähtsamaid punkte juba kuulnud me oleme kuulnud kõiki olulisi väiteid ja võime järeldada, et see äh, lennundusleping annab võimaluse laiendada koostööd Gruusiaga, sest äh, lennuliinid saavad nüüd teha paremat koostööd ja see on oluline ennekõike Gruusiale. ning samuti võimaldab see meil teha paremat sotsiaalmajandus- ja turvalisus, ohutuse alast koostööd ja proua Maister, aitäh! suur aitäh teile, härra esimees ja teile, raportöör, selle raporti esitamise eest nii nagu teiste lennunduslepingute puhul oleme me ka siin tegelikult äh, igati nõus. kahju muidugi, et me saame öelda ainult jah või ei, sest muidu saaksime me anda oma vastused teatud rõhuasetustega, aga olgu, tegemist on nagunii üsna väikesemahulise lepinguga, mis sõlmitakse riigiga, mis tahaks kunagi kuuluda Euroopa Liitu. kui me räägime lennunduslepingutest, siis on tähtis kokku leppida näiteks lennuliikluse kontrolli ja ohutuse küsimustes eriti valdkondades, kus oodatakse liikluse mahu olulist kasvu. ja praegu kindlasti mingeid probleeme ei ole, me võime anda oma heakskiidu. aitäh, proua Tuhho. kas tahate midagi proua Lichtenbergeri nimel? kas tahate midagi öelda roheliste nimel? ei, ei soovi sõna võtta, järelikult me võime kuid siiski, komisjon saab veel sõna. suur aitäh ja tere hommikust kõigile! ma tänan raportööri raporti esitamise eest, mis puudutab lennunduslepingut Gruusiaga. kõige tähtsamaid punkte on juba selgitatud piisava põhjalikkusega, aga me tahame omalt poolt veel öelda, et äh, see lennundusleping on võib-olla küll väikesemahuline, aga teisest küljest uudne, see on uudne samm meie naabruspoliitikas, uudne samm Gruusia jaoks. ja siin arutatakse ka tehnilise koostöö tingimusi, mis viib kokkuvõttes selleni, et Gruusial on parem äh, ligipääs turule. me ei uuri siin mitte ainult ärihuve me ei uuri siin uusi võimalusi, mida turismiettevõtted saavad, mitte ainult neid, vaid me uurime kõiki teisi koostööelemente, näiteks neid, mis puudutavad ohutust, tarbijakaitset ja keskkonna säästmist. nii et see lennundusleping on iseenesest traditsiooniline samm, traditsiooniline areng, mis on vastavuses meie naabruspoliitika üldiste põhimõtetega. ja samuti on see tähtis samm koostöös Gruusiaga, aitäh! aitäh ka teile. kas raportöör soovib öö, äh, sõna? ma tuletan teile meelde, et muudatusettepanekute esitamise tähtaeg on samuti kahekümnes september, keskpäev me hääletame kaheksandal oktoobril ning täiskogu hääletab äh, novembris. ja lähme edasi seitsmenda punktiga päevakorrast. Euroopa Liidu ja Jordaania vaheline Euroopa Vahemere piirkonna lennundusleping, sõna saab proua Sõhnalova. aitäh! lugupeetud kolleegid Euroopa Liidu ja Jordaania suhted lennundussektoris on seni olnud reguleeritud äh, kahepoolselt. see äh, leping, horisontaalne lennundusleping sõlmiti Jordaaniaga kahe tuhande kaheksandal aastal. komisjon äh, soovis asendada seni kehtinud kahepoolsed lepingud ambitsioonika üldise lepinguga, mille eesmärk on avada turg, nii et oleks võimalik lennata uutel liinidel, et kaotatakse erinevate lennundusliinide diskrimineerimine, et paraneks konkurents ja kõike seda siis kooskõlas meie lepingutega. koostööd tehakse liikluse juhtimisel, korraldamisel, lennuohutuse tagamisel ja teistes valdkondades Jordaania majandusele on see koostööleping kasulik. selle lennunduslepingu sõlmimine oli Euroopa Liidu jaoks prioriteetne ning see kuulub Euroopa naabruspoliitika valdkonda. Euroopa Liidu ja Jordaania vahelise ühtse lennu, lennundus- või õhuruumi loomine tähendaks seda, et et reisijate arv kasvaks umbes viiekümne nelja tuhande isiku võrra ning rahalist kasu tooks see esimesel aastal pärast turgude avamist umbes kolmkümmend miljonit eurot. tegemist on seega väga olulise sammuga Euroopa Vahemere ühtse piirkonna või ühtse õhuruumi loomine on kõigile oluline, aga eriti oluline on see antud lepingu valguses Jordaania ja Euroopa Liidu kodanikele ning eh, ma soovitan Euroopa Parlamendil anda oma nõusolek. aitäh! sõna saab eh, Matthew. me nõustusime selle ettepanekuga selle praegusel kujul, me nõustume ka raportiga ning Rahvapartei fraktsioon toetab eh, seda ehm, raportit ühehäälselt. proua Maisner, aitäh! <clears throat> ma arvan ka, et me peaksime hääletama poolt ma võrdlen alati erinevaid lennunduslepinguid omavahel. näiteks Jordaania ja Gruusia lepingud on erinevad. me ei räägi siin riigist, mis püüaks Euroopa Liitu astuda, aga ikkagi on huvitav vaadata, mismoodi võib see leping mõjutada suhteid teiste riikidega ja äh, Eh, mismoodi võib eh, ta mõjutada ühtse õhuruumi kujunemist. siin juba öeldi, et reisijate arv kasvab, et tarbijad saavad kasu, et riigid saavad majanduslikku kasu. seega kõik räägib selle poolt, et me annaksime oma nõusoleku. palju tänu raportöörile. aitäh, proua Donald roheliste nimel. jah, aitäh, rohelised toetavad äh, seda raportit, äh, seda lepingut ja parlamendipoolse heakskiidu andmist, aga tahaksin veel öelda, et äh, see leping, see leping sõlmiti enne seda, mis regioonis sel aastal juhtus Need raportid peaksid tegelikult moodustama osa paketist, millega piirkonda aidatakse sellel ülemineku ajal, milles nad nüüd elavad nii et juhin äh, komisjoni tähelepanu sellele, et tegelikult on kontekst võrreldes aastaga kaks tuhat kaheksa ju suuresti muutunud. me oleme muidugi rõõmsad, et äh, arengud on aset leidnud, aga võib-olla tulevikus peame seda rohkem arvesse võtma. aitäh ja komisjon! aitäh! aitäh selle raporti eest ja nende märkuste eest, ka mina tänan raportööri ja olen seisukohal, et selles raportis on käsitletud kõige olulisemaid põhimõtteid. ma olen nõus proua Durantiga, kes ütles, et kontekst on muutunud. ja kes võrdles Jordaaniat ja Gruusiat ja nende liikmelisuse alaseid soove. aga lennundusleping Jordaaniaga on lihtsalt üks faas väga pikka aega kestnud protsessis. me teeme koostööd Jordaaniaga ja saame samal ajal väga hästi aru, mis muutunud on ning kõik ohutusalased meetmed meet on kooskõlas Euroopa standarditega, sest tegelikult tegime me koostööd isegi enne selle ametliku lepingu sõlmimist. ma olen nõus proua Durandiga, kes ütles, et äh, olukord on muutunud, me, selle üle meil on hea meel ja me oleme seisukohal, et need muutused tähendavad ennekõike seda, et lennunduslepingud on veelgi tähtsamad. koostöö Euroopaga on neile riikidele oluline. ja tulevikus teevad need riigid ka omavahel rohkem koostööd, avatud koostööd meie peame varsti avama läbirääkimised Tuneesiaga ning me loodame, et meie praegused lennunduslepingud ei aita kaasa mitte ainult koostööle meie ja nende vahel, vaid ka nende omavahelisele koostööle. meil on hea meel selle üle, et raportöör toetab seda lennunduslepingut ja jääme ootama siis Euroopa Parlamendi poolset heakskiitu. aitäh, kas raportöör proua Sõnalova soovib midagi vastata? aitäh! ma tahaksin öelda, et seda õigusloomelist resolutsiooni on võimalik muuta, kuigi heakskiidu andmise protseduuri mitte ja muudatusettepanekute esitamise tähtaeg, nagu eelmise raporti puhul, on kahekümnes september, keskpäev ning muudatusettepanekud võetakse meie komisjonis vastu oktoobris ning täiskogu istungile läheb see küsimus novembris. ja nüüd võime minna järgmise punkti juurde, mis puudutab Euroopa Liidu konkurentsipoliitikat. Äh, ja genau. Mariann Mari, Marijan Marineskut ei ole. Äh, jah, tõesti, proua Mariann Marineskut ei ole täna siin ja ta palus mul tutvustada seda teile lühidalt. me räägime Euroopa Liidu konkurentsipoliitika aastaaruandest, räägime transpordist raudteetranspordisektorist ja läbipaistvusest mingisuguseid suuri uudiseid siin ei ole. me räägime raudteetranspordi avamisest, ühtse raudteepiirkonna lõpuleviimisest, siis äh, teenuste ja operaatorite vahelistest suhestest ja huvitav on siin see võlaküsimus äh, nõndanimetatud ajalooliselt äh, vastutavate ettevõtete küsimus. varem olid süsteemid liikmesriikides äh, väga erinevad, mõned tühist-, mõnedes liikmesriikides tühistati võlad. ja see on väga huvitav, ma arvan, ka meie komisjoni jaoks siit tuleb selgelt välja mõningate riikide suhtumine. ettevõtete koostöö ja koostöövalmidus on vägagi palju kõnelevad. õhutransport või, või raudteetransport ja õhutransport, ühtse Euroopa taeva loomine. on meie tuleviku seisukohast äärmiselt oluline. mis puudutab odavlennufirmasid, siis äh, kohus on esitanud meile mitmeid arvamusi seoses äh, konkurentsi ja toetuste mõjuga erinevates äh, Euroopa piirkondades, sealhulgas ka minu koduriigis, siis sadama taristute rahastamine. see oli üks osa üldistest sadamate paketist. see on samuti valdkond, kus oleks vaja põhjalikumat analüüsi ja see on meie jaoks oluline valdkond ja konkurentsiraportis on Marinescu toonud äh, esile ka reisijate õigusi, siis äh, turismivaldkond, mida on võimalik muuta läbipaistvamaks juba olemasolevatest andmetest äh, lähtudes. pidades silmas Euroopa Liidu hiljuti kehtestatud pädevusi selles valdkonnas. see on siis valdkond, mis on äh, huvitav konkurentsi seisukohast Euroopa Liidu jaoks tulevikus, äh, siis äh, postiteenuste avamine, turu avamine, mida tuleb, nagu me kõik teame, mõningates piirkondades kiirendada, ka see peaks olema üks osa aruteludest sellest, selle teemaga seoses äh, meie komisjonis. Need on siis põhipunktid, mida proua Marinesko on välja toonud. suur tänu, Said! Äh, suur tänu, esimees! teen lühidalt. kõigepealt tahaksin tänada raportööri tema lähenemise eest, mis väärib meie toetust, kuid äh, proua Marinescu arvamus meie arvates on üldiselt liiga entusiastlik. konkurents äh, peaks, äh, konkurents toob kasu äh, kõigis valdkondades, see on siin sõnastatud meie jaoks liiga entusiastlikult ja liiga vaimustunud. nii et esitame mõningaid muudatusettepanekuid, et teksti meile meelepärasemaks muuta. suur tänu, Saida! järgmine kõneleja. suur tänu, äh, et andsite mulle võimaluse täna siia tulla ja esimest korda teie komisjoni ees kõneleda. suur tänu raportöörile selle arvamuse eest, kuid äh, loomulikult on mul mõningad kommentaarid ja juba korduvalt on öeldud, et äh, ühtse turu lõpuleviimine kõikide transpordiliikide jaoks on meie jaoks tähtis eesmärk ning ma arvan, et kõigepealt me peaksime paluma komisjonilt ülevaadet riigi abi ko-, riigi abi kohta, mida antakse erinevatele transpordiliikidele kas otseselt või kaudselt. see ei ole huvitav mitte ainult transpordisektori puhul, vaid ka postisektori puhul. ja mis puudutab Euroopa raudteepiirkonda, siis ma arvan, et komisjoni tuleks kutsuda üles raudteede liberaliseerimist kiirendama. ja loomulikult väga paljud asjaolud sõltuvad Euroopa Kohtu otsustest, kuid reisijate transpordi liberaliseerimises tuleb astuda, tuleb võtta olulisi meetmeid. ja meil on vaja ühist teksti, me peame rõhustama, et neil peavad olema sõltumatud reguleerijad. siis äh, õhutransport. ja meil oleks vaja komisjoni ettepanekuid läbipaistvuse küsimustes, mis puudutab reisijate õigusi, siis äh, minu meelest kõikide transpordiliikide puhul äh, tuleb reisijate õigusi austada kuid puudu on koordineerimisest, kooskõlastamisest ja mis puudutab sadama taristuid, siis äh, meil on vaja selgust äh, rohkem läbipaistvust sadama taristu küsimuses ja lõpetuseks maanteetransport. seda raportöör oma arvamuses peaaegu ei mainigi. mina tahaksin rõhutada, et kabotaaži uusi eeskirju silmas pidades peame äh, tulevastele sammudele tulevaste sammudel teie silma peal hoidma. suur tänu, Isabel. suur tänu, esimees. mis puudutab äh, rohelisi, siis äh, loomulikult meie jaoks on oluline, et kulud oleksid läbipaistvad et meil oleks ülevaade kõikidest toetustest, äh, otsestest, nii otsestest kui kaug-, kaudsetest, mis ei ole õigustatud. mis puudutab punkti number, mis puudutab riigiabi, siis on riike, kus äh, riigi abil on väga suur osakaal maksu äh, soodustusi pakutakse ettevõtetele, me nende vastu oleme võideldanud võidelnud juba aastaid, need võivad olla vägagi ebaõiglased ja siis veel äh, avalikud teenused äh, ja riigiabi. ja vaatame, kui me vaatame tagasi meie varasematele aruteludele, siis võime öelda, et dogmaatiline liberaliseerimine ja on ohtlik, äh, me peame toetama neid ettevõtteid, äh, kes ajalooliselt on juba hästi toet-, töötanud, äh, muidu meie liberaliseerimise tulemused on negatiivsed, kuid ja, ja riigiabi tagasitoomine mõningate transpordiliikide puhul selles osas tuleb tähelepanu peal hoida, nagu näiteks üksikute vagunite puhul, kus konkurents puudub äh, ja nendes äh, konkreetsetes valdkondades võib olla ju riigiabi tegelikult õigustatud. ja komisjon, mis mind konkurentsipoliitika raporti puhul äh, üllatab ja transport on väga spetsiifiline valdkond ja me peaksime konkurentsipoliitika aastaaruandes transpordivaldkonnas keskenduma spetsiifilistele transpordiga seotud küsimustele. ja siin ongi välja toodud mitmeid erinevaid elemente riigiabi ja nii edasi. transpordile võib läheneda erinevate nurkade alt. ja kõik üldised probleemid äh, tulevad väga hästi välja komisjoni. suur tänu, esimees. konkurentsipoliitika valdkonnas oli eelmine aasta vägagi intensiivne, me pidime tulema toime ka finants- ja majanduskriisiga seotud probleemidega ja see raskendas veelgi olukorda. meie jaoks on proua Marinescu arvamuse projekt väga teretulnud, meil mingeid konkreetseid kommentaare ei ole, me aga tahaksime teatavaid täpsustusi teile esitada. kõigepealt, mis puudutab punkti kaks, mis puudutab kulude äh, läbipaistvuse parandamine, läbipaistvuse suurendamise nõue on meie, meie jaoks väga positiivne. liikmesriigid ei ole teatanud kõigist riigiabi meetmetest, komisjonil puudub juurdepääs paraku kõikidele andmetele igasuguste, igasuguse riigiabi kohta ja me ei saa seekord täielikku aruannet esitada paraku. mis puudutab aga punkti number seitse ja võlataset ja võla kustutamist, komisjon on äh, peatükis neli lubanud äh, tea-, võla kustutamist teatavates ting-, teatavastel tingimustel. ja punkt number kolmteist, mis puudutab äh, sadama struktuure komisjoni uuringute tulemused muudetakse kättesaadavaks kahe tuhande kaheteistkümnenda aasta alguses, me teavitame ka Euroopa Parlamenti ja siis äh, otsustame, mida edasi teha. me ootame huviga järgnevaid arutelusid äh, nendes küsimustes lähinädalatel. suur tänu. kas Mattiol on midagi lisada? ei? tegelikult ei ole ma annan teie kommentaarid edasi raportöörile ja ka komisjoni sõnavõtust teen raportöörile ülevaate ning loodan, et hoolimata sellest, et komisjoni siseselt on toimunud äh, muutusi organisatsiooni struktuuri osas, jätkub äh, meie koostöö transpordi ja konkurentsi valdkonnas ka tulevikus. transpordil on oma eripärasid, äh, millega tahaksime ka äh, oma komisjonis tulevikus tegeleda. suur tänu, muudatusettepanekute tähtaeg on kahekümnes september kell kaksteist päeval. hääletame meie komisjonis oktoobris ja majanduskomisjon kes on juhtkomisjon selles küsimuses, hääletab kahekümne teisel septembril. ja võib-olla jõuab see toimik täiskogusse järgmise aasta esimesele täiskogu osaistungjärgusse. rohkem meil küsimusi ei ole arutada. suur tänu teile tänase koosoleku eest ja kohtume kümnendal oktoobril Brüsselis